tere hommikust meie tänasele koosolekule. ning kas on kõik nõus, et toimetame päevakorra järgi? paistab, et on. tahaksin lisada sellega seoses, et olen palunud, et härra Kutšas Pieto on palunud punkti kaheksa võtta maha päevakorrast. ehk siis Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve kõik jaod punkti. sest ta soovib meiepoolsed muudatusettepanekud uuesti esitada vastavalt koordinaatorite ettepanekule, erinevalt siis komisjoni ettepanekust ning selgus, et kuna dokument kuus kogu muudatusettepanekute paketiga, mis võeti vastu eelarvekomisjonis, mis esitab meie komisjoni arvamuse ettepanekust tervikuna, ei ole kättesaadav enne nädala lõppu sellest tulenevalt. teisalt aga härra Didier, kes on Rahvapartei variraportöör selle raporti osas, ning härra Selimovitš, kes on ALDE variraportöör, on palunud, et see punkt hääletusena jääks päevakorda kui nüüd ei ole vastuväiteid, siis teen ettepaneku äh, võtta see punkt siiski päevakorrast maha. kui on vastuväited, siis peaksime äh, hääletama selle üle hääletamisvooru ajal. nii et kõigepealt, kõigepealt need, kes on poolt, et see punkt päevakorrast maha võtta, andke palun märku. vähe on liikmeid need, kes poolt on. Äh, nüüd, et see küsimus lahendada hääletusega, andke märku. nii, see tähendab, et kaks häält on selle poolt, et maha võtta ja üks hääl on selle poolt, et päevakorda jätta. ja kuna piisavalt liikmeid ei ole, siis otsustan mina, et me võtame selle asja päevakorrast maha aitäh! edasi teated. kõik keeled on tagatud, välja arvatud äh, um, soome, horvaadi ja bulgaaria keel. nüüd teine punkt, tagasiside institutsioonide vahelistelt läbirääkimistelt. nagu olete kursis, oleme praegu töötamas töö ja eraelu tasakaalu direktiiviga, eile toimus teine triloog teile pärastlõunal ning ka seadusandjad on arutanud direktiivi reguleerimisala ning samuti ka vanemapuhkuse ja emaduspuhkuse teemasid. ja olgugi, et meie seisukohad on üsna erinevad, oli arutelu konstruktiivne ning meil õnnestus alustada eri lahendusvõimaluste analüüsi ning järgmine triloog toimub kuuendal novembril. punkt kolm. tulevased triloogid puudutavad agentuure ja ameteid, oleme neid endiselt ette valmistamas, järgmine triloog tuleb kuueteistkümnendal oktoobril õhtul kella seitsmest kuni kümneni õhtul. punkt neli meie kõneaeg. meil on siin päris äh, tihe päevakord, mis nõuab päris palju aega täna ja kuna teid on praegu siin väga vähe, aga tuleb juurde ja inimesed soovivad sõna, siis ütlen teile juba, et raportöörid ja variraportöörid saavad sõna koosoleku lõpus maksimaalselt kolmeks minutiks ja maksimaalselt kaheks minutiks saavad sõna teised liikmed, aga eks näeme. võib-olla on kõigil komisjoni liikmetel mingi hull haigus kallal, et nad tulnud ei ole ja siis jääb teistele rohkem kõneaega, nii palju, kui nad soovivad. niisiis kas ollakse nõus heaks kiitma kahekümne üheksanda augusti koosoleku protokolli, ei soovi keegi sõna. ning edasi punkt neli päevakorras. Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine Euroopa Liidu institutsioonilises raamistikus. ja alustan sellest, et annan sõna härra Kukanile, kes on kes on raportöör? palun. aitäh, proua esimees. mul on hea meel esitleda teile meie kolleegide arvamust. tahaksin kõigepealt siiski märkida, et ajaraam AFCO resolutsiooni vastuvõtmiseks on, seda on mitu korda pikendatud proua Spinelli poolt, kes on raportöör. seetõttu praeguse seisuga proua Spinelli esitleb viimast töödokumenti koos selgitustega homme ning äh, resolutsiooni eelnõu tuleb alles kahekümne esimesel novembril. kuna juhtkomisjoni teksti mul praegu ei ole minu käsutuses, siis oli suhteliselt keeruline seda arvamust koostada. ent üsna palju on tehtud ettevalmistavat tööd juba selleks, et äh, määratleda olulisemad küsimused, mis lahendamist vajavad meie komisjoni seisukohast. tehnilised piirangud, mis selle eelnõuga sees seoses kehtivad, piiravad meie arvamuse mahtu, aga ma üritasin välja tuua kõige olulisemad punktid tööhõivekomisjoni jaoks. Nende hulka kuulub üleskutse kõigile Euroopa asutustele austada täies mahus harta sotsiaalõigusi puudutavaid sätteid ning viia läbi süsteemne vastavushindamine. rõhutan samuti, et võrdsetel alustel tuleks käsitleda sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning kutsun üles samuti pöörama harta sätetele tähelepanu nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil ning lõpetuseks rõhutan, et liikmesriigid peaksid austama oma kohustusi ja täitma neid seoses sotsiaal- ja majanduslike nõudmistega hartas. kui nad täidavad Euroopa Liidu mitmesuguste majanduspoliitiliste vahendite nõudeid. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober kell kaksteist päeval ning variraportööride koosoleku tulemusest teavitatakse teid pärast selle toimumist. hääletus meie komisjonis toimub kolmandal detsembril. nii et äh, ootan koostööd variraportööridega. aitäh, proua esimees, minu poolt on kõik ning äh, hoidsin natuke aega kokku, teised saavad selle võrra rohkem rääkida. Uh... aitäh. härra Sean Simon, palun mm. -mm. aitäh, proua esimees. ning tänan ka raportööri. väga tore, et ta hoidis aega kokku, jättes teistele kõneaega rohkem, sest sest äh, kõnelejaid tundub meil olevat äh, kohe pikk järjekord, kes on kõik valmis sekkuma arutellu, aga äh, igal juhul tänan teda varakult tehtud töö eest selle teemaga seoses, sest algus on väga hea, täpselt õige. ma usun, et kellelgi midagi selle vastu ei ole, mis ta rääkis. ainus asi, mida võib-olla lisada võiks, minu arvates, sotsiaaldemokraatide seisukohast, kui mõelda neile, kes soovivad esitada muudatusettepanekuid selles ajaraamis, millest ta just rääkis, on, et me võiksime oma muudatusettepanekutes üritada rõhutada tööhõivekomisjoni seisukohti veelgi enam, tagamaks, et komisjoni ettepanekud muuhulgas näiteks töö ja pereelu tasakaaluga, ennustatavate töötingimustega, sotsiaalkindlustusnõuetega äh, ja sotsiaalsete õiguste sambaga, et neid väga tähelepanelikult analüüsitaks meie fraktsioonis ja et võetakse arvesse kõik äh, meie komisjoni tööga seonduvad aspektid selles, mis puudutab sotsiaalsete õiguste sammast, aga igal juhul tundub, et äh, praegu oleme kõik töötamas äh, samas suunas, aitäh. Thank you, I will give the floor to ma-. aitäh, nüüd proua Tebesius. aitäh aitäh ka raportöörile, härra Kukanile, kes veel kord seletas, missugused raskused meie ees seisavad selle teemaga seoses, ta tegi väga lühidalt ja sama üritan ka mina. kõigepealt äh, suur tänu tehtud töö eest, arvestades neid keerulisi asjaolusid, milles see töö tehtud on. peaksime olema ilmselt realistlikud ning, äh, ning mõtlema, kuidas on võimalik äh, sotsiaalõiguste Äh, sotsiaalõiguste hartat sotsiaalõiguste sammast rakendada liikmesriikide pädevusi arvestades, sellega ei soovita ju mingeid uusi õigusi kehtestada, vaid pigem just äh, olemasolevaid õigusi paremini rakendada, õigusi, mis juba Euroopa Liidu õigusest tulenevad. ning seda tule-, seda on rõhutatud põhjendustes, aga, ja lisaks ka protokollis kolmkümmend. ja äh, lisaks tuleb seda läbi rääkida ka Ühendkuningriigiga ECR soovib samuti rõhutada, et harta ei puuduta ainult liikmesriike, vaid ka Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu institutsioone. liikmesriigid on sellest puudutatud üksnes sellel määral, millel nad toimivad Euroopa Liidu õiguse vallas. ECR on seisukohal, et harta, hartat tuleks vaadelda tervikuna. et meil ei ole hartas võimalik välja tuua mingit õiguste hierarhiat ja ükski õigus ei ole olulisem kui teine õigus, nii et harta tuleb rakendada tervikuna. käesoleva aasta mais koos teiste meie komisjoni esindajatega põhiõiguste, käisime põhiõiguste agentuuris Au-, Austrias ning viitan äh, agentuuri poolt või ameti poolt koostatud rakendusaruandele äh, kus on mitmeid mõtteid eh, selles osas, mis puudutab eh, harta sätete paremat rakendamist ning sellega seoses esitan omalt poolt muudatusettepanekuid ning tänan veel kord raportööri koostöö eest, aitäh! tänan. nüüd saab sõna proua Haaken. And... aitäh! ning tänan raportööri. nagu te ütlesite, esitasite meie komisjoni seisukohast kõige olulisemad punktid selle teemaga seoses. usun, et mina nagu teisedki kohalviibijad on, oleme kõik seisukohal, et hartat tuleb arvestada süsteemselt kogu õigusloome protsessis, võiks öelda siis, ning, ning üldse poliitika kujundamise kõigil, kõigis etappides ning tuleb tunnustada seda, et meil on tänu Euroopa Kohtu praktikale, muule kohtupraktikale siin edasiminekuid. nii et mitte ainult õigus, õigusakte koostades ei pea me neid sätteid arvestama, vaid ka õigusakte rakendades. ja selles kontekstis põhiõiguste amet võiks olla meie suur liitlane. oluline on silmas pidada, et Euroopa Liit peab austama inimõiguste aluspõhimõtteid ning see nõue on kirjas juba lepingutes. lisaks oleme ühinenud Euroopa inimõiguste äh, konventsiooniga ja teiste rahvusvaheliste inimõigusi puudutavate lepetega. sellega seoses on väga oluline, et meil oleks võimalik tugineda Euroopa Liidu hartale. olen päri eh, kolleegiga ECR-ist, et siin uusi õigusi ei sätestata selles hartas. ent me peaksime olema realistlikud ja osa realistlikuks olemisest on see, et tagada, et asi on reaalne tõesti, et, et siin me, meil ei ole lihtsalt sõnad paberil, vaid me saame tõesti nende õigustele tugineda. ja, ja need õigused on võimalik maksma panna. samuti on oluline et Euroopa Liidu põhiõiguste kord ei oleks meil vaadeldud niisuguse negatiivse garantiina, et seda ei vaadataks nii, et, et see on miski, mis takistab Euroopa Liidu negatiivselt mõjutamast põhiõiguste välja. me peaksime pigem lähenema sellele nii, et Euroopa Liit üritab aktiivselt tagada, et inimõigusi arvestatakse poliitika kujundamisel ja seadusloomes, iseäranis valdkondades äh,, niisugustes valdkondades, mis puudutavad tööhõivet, kas räägime me siin poolaasta protsessist või muudest? ning lõpetuseks, selle küsimuse süsteemne, süstemaatiline käsitlemine aitab meil kindlasti parandada usaldust, mida, mis kodanikel on Euroopa Liidu institutsioonide vastu. ja see on alati äärmiselt oluline moment, iseäranis praegu, aitäh! tänan. ei näe härra Silikiotist. kas esindab kuuet keegi teine? ei ole kuue esindajaid siin. siis lähme edasi, rohelised. härra Mitrofanovs, ei näe härra Mitrofanovsit. kas on tema asemel keegi teine? palun, teil on sõna. aitäh. paar sõna. selle, lisaks sellele, mida ütles raportöör ja rääkisid eelkõnelejad. üks olulisemaid küsimusi meie jaoks ei ole mitte ainult tagada see, et õigusaktides sätestatud järgitakse, vaid, vaid pigem see, kuidas edendatakse inimeste arusaamist oma õigustest. nii et sellega seoses meil tõenäoliselt tuleb paar muudatusettepanekut. ja samuti ka mm, teema, seoses teemaga, kuidas seostada see jätkusuutliku arengu eesmärkidega sest siin on mitmeid vahendeid, nagu proua Haagen märkis ka, mitmeid leppeid, eh, mida tuleb arvestada. ning eh, samuti peaks mõtlema ka Equineti rollile õiguste tagamise edendamisega seoses iseäranis oluline. meie komisjoni seisukohast on siin loomulikult seos töötamisega seotud õigustega, aga samuti ka muude õigustega, näiteks et äh, mõistliku hinnaga juurdepääs avalikule, avalikele teenustele ja nii edasi, nii et nende teemadega seoses tuleb meilt muudatusettepanekuid. Thank you, madam. aitäh, proua Lämberts. EFTD fraktsioon kas FTD on täna siin esindatud, tundub, et ei ole, seega jätkame ENF-i ja proua Pesottoga. Teil on sõna. Euh, merci, madame le president okay., see sera Dominic Martin. aitäh, Dominic Martin olen. suur tänu eelkõnelejatele. nüüd meie arvamus. oleme seisukohal, et et eh, kirjutised, mis, mis väljendavad poliitiliselt korrektset seisukohta, lähevad selles küsimuses sageli vastuollu liikmesriikide huvidega. aitäh! Thank you uh.... aitäh! annan siis sõna ka komisjonile lühikeseks märkuseks selle kohta, kas proua Benat on siin, kes esindab komisjoni või on siin keegi teine komisjoni esindamas? komisjonist ei ole kedagi? jah, palun, teil on sõna. Good morning uh,. meie, meie ask you. kas ma tohiksin uuesti üle küsida, et mis oli teie küsimus meile? Uh, I wanted to ask uh... kas te saaksite küsimuse komisjonile üle korrata? No küsimust ei ole, annan teile lihtsalt võimaluse midagi lisada komisjoni seisukohast. sellele põhiõiguste harta rakendamise küsimusele. Teil on sõna, kui te seda soovite, kui te soovite midagi lisada või millelegi tähelepanu juhtida, mis on komisjoni seisukohast eh, neile eriti huvipakkuv? aitäh, praegu meil mingisuguseid kommentaare ei ole, aitäh. okei okay, uh,, the timetable is selge, siis on ajakava selline, nagu härra Kukan juba mainis, tähtaeg muudatusteks on kaheksateistkümnes oktoober, südapäev, hääletamine tööhõivekomisjonis eh, on kolmandal detsembril ja hääletamine täiskogus on kavandatud märtsiks kaks tuhat üheksateist. nüüd oleme me jõudnud äh, hääletamise osa juurde ja võtame paar hetke, et oleks kindel, et äh, kõik, kes hääletamisest osa võtta tahavad, on siin. nii et kolmeminutiline paus. Uh, ja siis alustame hääletamisega.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 härra Kaasa, palun. aitäh. enne kui me hääletama hakkame, tahtsin üles võtta ühe teema, nagu te väga teate, siis, väga hästi teate, siis tapeti ajakirjanik Bulgaarias, me ei tea põhjust, miks ta tapeti. see, see aasta on surnud kolm ajakirjanikku, üks Maltal, üks Slovakkias ja nüüd Bulgaarias. Need on ka töötajad, lisaks sellele, et nad on ajakirjanikud ja mina teen ettepaneku teha minutiline leinaseisak, et austada nende ajakirjanike tööd. Nemad uurisid igal, iga juhtumi puhul korruptsiooni. teen ettepaneku, et me peaksime pidama minutilise leinaseisaku nende ajakirjanike auks. no uh,, no one wants keegi ei taha sellele ei öelda, seega teeme minutilise pausi Thank you, then we start. aitäh. nüüd alustame hääletamisega. vaatan, kas mul on kõik siin õiges järjekorras. jah, alustame hääletust kirja osas. see on EGF-i kasutusele võtmise taotlust käsitlevate kirjavormis arvamuste vastuvõtmine, see puudutab ühte juhtumit, millega nad on tegelenud, kes on poolt, tegemist on elektroonilise hääletusega, jah? I don't have it since I don't have a card. Oh, yeah. And the vote is hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt. aitäh. seejärel jätkame järgmise punktiga päevakorras härra Hert-, Hetmani raport Euroraha tööhõive ja sotsiaalpoliitika kuue fraktsiooni taotlusel on muudatusettepanekud kuuskümmend viis ja sada nelikümmend neli. Neid hääletatakse lisandustena kompromissile üksteist ja kompromissile kakskümmend kaks. mul ei ole endal hääletuskaarti kaasas. aga üritan hakkama saada. alustame kompromiss kümnest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kuuskümmend üks Is... hääletus on avatud. nüüd on suletud. ja see on tagasi lükatud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu. minu kaardist oleks siin praegu olnud vahet, tõesti. vabandust jätkame muudatusettepanekuga kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, hääletus on avatud. And the vote is now. nüüd on hääletus suletud ja tagasi lükatud Hmm. jätkame kompromissettepanekuga üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend viis, mida peab hääletama lisandusena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud aga kontrollime kuutekümmend viite. hääletus on avatud. Is... nüüd on hääletus suletud ja tagasi lükatud kahe häälega. jätkame. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa, mis on identsed kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, mis on osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa. hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud ja tagasi lükatud. kakskümmend kolm häält vastu. ehk siis viis häält rohkem kui poolt. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, siin on meil osade kaupa, kes, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa langeb ära, seega kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu. proovime uuesti, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse on osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa ei, kohe, nüüd tuleb kohe üheksakümmend kaheksa, ülejäänud äh, langevad ära. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, teine osa, mis on nimelise hääletusena siin palutud, hääletus on avatud nüüd on suletud. vastu võetud. kolmkümmend viis häält. kuld neliteist ei hääletata, sada kolm nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa. seda me hääletame, eks ole. sada kaheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ütlen mina, aga kontrollime siiski sada kahtekümmet viite. hääletus on avatud nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vas-, kontrollime sada kakskümmend kuute. hääletus on avatud, sada kakskümmend kuus vastu võetud. kakskümmend viis häält poolt. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu. proovime uuesti, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuld kaks, esimene osa on osade kaupa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neljas osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld viis. jah, kuld viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuld üksteist osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kuld kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld seitseteist poolt, vastu kontrollime kuld seitseteist. hääletus on avatud. nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud. üks hääl oli rohkem selle poolt. kuld kaheksateist ei hääletata, kuld kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kuld kakskümmend, hääletus on avatud. vastu võetud kolm häält rohkem. kuld kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kuld kahtekümmend ühte. hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud ja tagasi lükatud. kuld kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud kuld kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudatusettepanekut sada nelikümmend neli lisandusena, kes on poolt vastu. kontrollime, sada nelikümmend neli, hääletus on avatud. And the vote is now closed nüüd on hääletus suletud, see on tagasi lükatud kakskümmend viis häält vastu. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa jääb ära, kompromiss kakskümmend kolm seejärel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viideks A, kes on poolt, vastu, erapooletud vast,, tagasi lükatud. üks A. uus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kaheksa, hääletus on avatud And the vote is now closed. nüüd on hääletus lõppenud ja va-, ühe häälega on see vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kümme, hääletus on avatud. And the vote is now closed. nüüd on hääletus suletud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 põhjenduspunkt BA, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld neli jääb ära, seega põhjenduspunkt D, A muudatusettepanek kolmkümmend üks. kes on poolt, vastu, erapooletud? kontrollime seda. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud, see on vastu võetud kakskümmend seitse häält poolt. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. identsed muudatusettepanekud viiskümmend üks ja viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja põhjenduspunkt JB muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, raporti eelnõu muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud ja vastu võetud kolmkümmend häält poolt kaheksa vastu, neli erapooletut. suur aitäh raportöörile. ja jätkame järgmise punktiga. päevakorrapunkt number seitse vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku kohta Merci, madame la présidente. Je voudrais. aitäh. proua esimees. kas meil oleks võimalik äh, hääletada äh, punkti kaheksa Euroopa Liidu üldeelarve? demokraatilises süsteemis teame, millised reeglid on, eelmisel korral tegelesime töötajate lähetamisega, otsustasime komisjonis hääletada. ma ei mõista, miks me nüüd hääletame seda ainult koordinaatorite kohtumisel, mitte komisjonis. kas me saaksime seda hääletada ja siiski jätta punkti kaheksa päevakorda? aitäh. Let's vote on item seven. hääletame kõigepealt äh, päevakorrapunkti seitse ja seejärel, siis jõuame punkti kahe, punktini kaheksa. jah, kuid äh, päevakorrakohane märkus äh, on nüüd esitatud, seega pärast äh, seitsmendat päevakorrapunkti ähm, siis olen juba oma ettepaneku teinud. jah, teie ettepanek on tehtud, aga praegu hääletame päevakorrapunkti seitse. We start by voting on amendment. alustame äh, muudatusettepanekuga neli seoses äh, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kuus. siin on suuline muudatus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin tagasi lükatud, aga kontrollime muudatusettepanekut seitse, hääletus algas. ja hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne nelja vastuhäälega. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kaksteist ja kolmteist võeti tagasi, seega nüüd äh, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, äh, suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatide poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend üks võeti tagasi, seega nüüd põhjenduspunkt C, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuid kontrollime ka põhjenduspunkti C, hääletus algas hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. vastu oli üks hääl enam. nüüd muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on ka muu, suuline muudatus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, jõuame päevakorrapunkti kaheksa juurde. Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod. härra Prieto, kas soovite sõna võtta? teda ei ole siin. ta soovib äh, uuesti esitada need Äh, muudatusettepanekut, äh, kuid teisalt härra Didier ja ka härra Sambon soovisid äh, siiski hääletusega jätkata, nagu plaanis oli seega annan nüüd sõna proua Jongeeriusele. seega palun, härra, nii, annan sõna proua Jongeeriusele. ma sain koosoleku alguses aru, et ähm, juba hääletasime ja otsustasime selle hääletusnimekirjast äh, eemaldada, seega ma tahaksin teada, miks, kui komisjon juba otsustas selle päevakorrast eemaldada, miks see nüüd jälle päevakorras on? minu jaoks ning ka oma kolleegi nimel arvasime, et kuna koordinaatorid ei, ei teinud otsust nende muudatusettepanekute esitamise osas ja me ei näe vajadust äh, neid uuesti esitada, siis äh, sooviksin jääda komisjonis juba tehtud otsuse juurde, enne kui härra Calvet Chambon ruumi sisenes, mitte tegeleda nende ettepanekutega ja jätame selle teema praegu rahule um,. My colleague mentioned that at the minu kolleeg mainis, et et äh, kui äh, koosoleku alguses hääletasime, siis oli ainult äh, kolm komisjoni liiget kohal. toetame härra Gabriel Šamboni ettepanekut ja härra Didier ettepanekut ja sooviksime, et hääletus toimuks täna. kõnelejal puudub mikrofon uh,. Thank you, just speaking uh.... härra Simon, mm, olin äh, koosoleku alguses juba kohal ja mina hääletasin selles küsimuses. meil oli hääletus selle kohta koosoleku ajal. hääletusel osalesid need inimesed, kes olid õigel ajal kohal. Ähm, teie ei olnud õigel ajal kohal ja proua esimees äh, küll ütles, et äh, meid ei ole siin palju kohal, kuid äh, me hääletasime, Kaksalt oli äh, selle päevakorrapunkti kaotamise poolt, üks vastu. mina hääletasin selle mm, väljajätmise poolt. kui me otsused ümber lükkame sellepärast, et kõik kõik äh, teised inimesed jõuavad kakskümmend minutit hiljem kohale ja siis esialgne hääletus ei, ei loe, siis äh, see ei ole tegelikult äh, sobiv viis, kuidas üks parlament võiks toimida. kolleeg McIntyre? mina to-, mina toetan siin härra Cavalier Chamboni, sest me peame siin otsustama, kas me esitame uuesti muudatusettepanekud või mitte minevikus oleme muudatusettepanekuid uuesti esitanud, me ei ole jätnud seda otsust koordinaatoritele ja demokraatia huvides peaksime siiski andma komisjonile võimaluse hääletada. härra Kaasa? meil on kodukord, kuid äkki sekretäriaat saaks täpsustada, kas meil oli täna kvoorum olemas, kui see otsus vastu võeti? Uh, yes, Mr Simon. jah, härra Simon, palun. ma sooviksin lihtsalt märkida, juhuks kui mingi segadus siin tekib, äh, kvoorumit meil äh, ei olnud ja seetõttu esimehena teie koosoleku alguses ütlesite, et kuna meil ei ole piisavalt inimesi kohal, et hääletada, kuid ähm, hääletus kaks äh, ühe vastu toimus, siis äh, otsustasite selle punkti päevakorrast kõrvaldada. seega ähm, koosoleku äh, alguses otsustasite teie äh, koosoleku esimehena äh, olemasolevate äh, liikmete häälte põhjal selle päevakorrast äh, eemaldada äh, nii saan mina asjast aru, ma, kas, kas see siis ka toimus nii? Well, those who are really formal guys. minu kõrval istub väga äh, ametliku suhtumisega isik päevakorra vastuvõtt on lõplik ja koosoleku alguses võtsime päevakorra vastu. ja siis otsustasime, et me punkti kaheksa kõrvaldame päevakorrast. mina ei ole kaosele vastu, olen endine kultuuriminister, seega ma tean, et äh, kaos võib äh, ka väga fantastilisi asju luua, kuid ähm, ma ei ole kindel, kas selle komisjoni äh, enamik liikmeid äh, eriti kaosesõbrad on. härra Kaasa, palun. jah, ma mõistan olukorda, mis äh, hommikul toimus, kuid nüüd on meil enamik liikmeid kohal ja me peaksime siiski praegu hääletama. ma arvan, et liikmetel võiks olla võimalus otsustada, kas päevakorda muuta või mitte. Madam Jungerius. For... proua Jungerius, palun. ma arvan, et äh, meie äh, kodukorra huvides äh, ei peaks me iga poole tunni või iga tunni tagant päevakorda muutma. seega mina ütleks, et sekretäriaadil on õigus, päevakorrapunkt on päevakorrast välja võetud ja nüüd ka vastuseks proua McIntyre'i märkusele varasematel aastatel otsustasime koordinaatorite koosolekul, kas äh, muudatusettepanekuid uuesti esitada või mitte, mitte komisjoni koosolekul. nii et äh, ma leian, et selguse mõttes äh,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 kõnelejal puudub mikrofon. demokraatia põhimõte on see, et me peaksime võimaldama inimestel rääkida. kolleeg Pieto soovib koordinaatorite otsuse põhjal muudatusettepanekud uuesti esitada nüüd selgub, et dokument number kuus koos kõikide mm, muudatustega, mis võeti vastu äh, eelarvekomisjonis, äh, see dokument ei ole kättesaadav enne selle nädala lõppu. ja ma arvan, et peaksime sellega arvestama. minu ettepanek on et me arvame selle punkti päevakorrast välja. seda me täna ka kinnitasime juba. ja ma loodan, et te suudate sellega leppida. kolleeg Mann. proua esimees, tööhõivekomisjonis oleme alati suutnud leida konsensuse seoses kodukorraga tavaliselt oleme nõus, loomulikult oleks parem, kui koordinaatorid oleks selles osas otsustanud, kuid nii ei läinud. kui täna hommikul hääletus toimus, siis mina olin kohal, ma hääletasin vastu. kui, kui kolm inimest selle otsuse vastu võtavad, siis seda on liiga vähe. ma panen ette, et, et võtame selle otsuse vastu uuesti, kui kõik on kohal. asi ei ole, asi ei puuduta otsuse edasilükkamist, vaid seda, et me siiski teeme otsused selge enamuse põhjal, mis peaks äh, kõiki meie eesmärk, millest me peaksime kõikides oma eesmärkides juhinduma ja see on meie komisjoni põhimõte alati olnud. aitäh! kui palju, kui kaua pean ma sõna ootama? suur tänu! me teame, et äh, maailma esimene amet oli majandusteadlase amet. enne majandusteadlaste tulekut äh, valitses ainult kaos. kaosega toimetulemiseks on meil demokraatia ja ähm, ja talupojamõistus. kui kas me peaksime siis nüüd iga hommik äh, üks minut enne üheksat kohal olema selleks, et me saaksime äh, päevakord, päevakorra osas otsuseid teha? minu ettepanek oleks, et me teeme selle otsuse praegu, sest see ohustab muudatusettepanekuid, kuid samuti ka õõnestab demokraatlikku protsessi, seega ma palun, et me võtaksime selle otsuse vastu homme, kui meil on olemas kvoorum. ma ei näe selles midagi keerulist, see on kõik, mida ma üldse palun. meil võiks olla siin paindlikkust, meie esimees ja sekretäriaat on väga intelligentsed, kuna koosoleku alguses ei olnud kvoorumeid kohal, siis oleks palju demokraatlikum lahendus see, et me teeme otsuse praegu nende liikmetega, kes kohal on. koosoleku alguses oli kohal ainult kolm inimest ma arvan, et äh, siin peaks ikkagi mõistlikkus, äh, peaksime juhinduma mõistlikkusest. ärme hoia siin liiga meeleheitlikult kinni reeglitest, me peame asjale mõistlikult lähenema. aitäh, mina olen nende hulgas, kes tulid kell pool kümme. mis tähendab, et ma jäin ka pool tundi hiljaks vaatasin päevakorda, enne kui ma siia tulin ning äh, päevakorras oli äh, märgitud päevakorra vastuvõtmine. see on esimene punkt ja ja päevakord ise on punktid kaheksa, kaks kuni kaheksa ja päevakorras ei olnud kuskil äh, sees seda, et kell üheksa tehakse ettepanek maha võtta päevakorrapunkt, punkt kaheksa. kui seal oleks olnud niisugune asi kirjas, siis mina oleksin kindlasti tulnud kohale kell üheksa ja ma oleks selle asemel, et kodust kell kuus välja tulla, oleks läinud kell viis välja, et et ummikutest pääseda ja oleks tulnud, et selles hääletuses osaleda. sest hääletus kehtib siis, kui hääletusest on teatatud ette. kui oleks päevakorras olnud sees, et meil tuleb päevakorrast mahavõtmise, punkti kaheksa mahavõtmise osas kell üheksa hääletus, siis me oleksime kindlasti tulnud kohale sest päevakorra vastuvõtmine on asi sellest ajast, kui mina olen olnud juba parlamendis, on oluline asi. mitte nii, et see, tehakse kolm, kolm sekundit enne see päevakorra muutmise ettepanek. nii et mulle tundub, et on mõistlik, et et me lähtume härra Calvi Šamboni ettepanekust ja hääletame punkti kaheksa, sellepärast et mina tulin siia arvestades, et päevakorras on punkt kaheksa. ja kui, kui tahetakse teha ettepanek see maha võtta, siis peaks seda saama hääletada. minule tundub see loogiline I am not sure I understood everything. ma ei ole päris kindel, kas ma kõigest. Äh, not been any plans for a coup um,? meil ei olnud siin mingisugust um, nii-öelda riigipöördekatset, me soovisime lihtsalt äh, minna edasi oma äh, töökavaga ja olla võimalikult ja töötada võimalikult tõhusalt. nüüd paari minuti jooksul me teeme sekretäriaadiga mm, otsuse, palun ärge lahkuge ruumist Hey friends, take... nii, head sõbrad, palun istuge. We will vote. me hääletame, kuid kõigepealt annan sekretäriaadile kaks minutit. ja palun, sõna on teil suur tänu kõik toimub nagu täiskogulgi, päevakord võetakse vastu koosoleku alguses nende poolt, kes on kohal. see on äh, lühidalt vastus teie küsimusele. ja üldise ja meilile saadeti ka sõnum, et me alustame sellisel kellaajal minu ettepanek on, et me nüüd siiski hääletame, kas kõik on sellega nõus, sest seda teie soovite, vähemalt äh, need teist, kes äh, on äh, sõna võtnud. ma mõistan, et et seda nähakse halvas valguses, kui ma ei võimalda hääletamist seega me hääletame, hoolimata sellest, et võtsime selle kohta juba otsuse vastu. nii et lähme nüüd äh, hääletusnimekirja juurde. menetluslik küsimus. härra. just äh, seda ma soovisingi ning see teeb teile au. et jättes formaalsused kõrvale tuleb lähtuda ka inimeste demokraatlikest soovidest ning äh, mul on hea meel tõdeda, et see, mis te ütlesite, teeb teile tõesti au, aitäh! härra Simon kui me selle hääletuse kaotame, siis kas äh, me võiksime seda uuesti korraldada, kui meil on siin äh, teistsugune arv inimesi? kes teab, kes teab, aga alustame nüüd ja hääletame. Yes, we start by voting on alustuseks hääletame selle kohta, kas me hääletame päevakorrapunkti kaheksa, kes on poolt, kes on vastu kontrollime elektrooniliselt, et see oleks selge hääletus lõppes ja vastu võetud, kakskümmend viis häält on poolt, seega hääletame. Lähme nüüd läbi ühekaupa. alustame nüüd eh, Embl viis viis null kolm, kes on poolt, kes on vastu. ma ütleksin, et tagasi lükatud. Lähme nüüd järgmise punkti juurde, Embl viis viis null neli, kes on poolt, vastu erapool- äh,, kontrollime. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kahekümne vastuhäälega. nüüd viis, viis, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, viis, null, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, viis, null, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. viis, viis, null, kaheksa. hääletus lõppes. kolmkümmend vastuhäält tulemus on väga selge nüüd viis, viis, üks, null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime punkti viiskümmend viis, üks, null. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne poolthäälega, kuus häält oli vastu nüüd äh, viis, viis, üks, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis. see oli tagasi lükatud. kas te teete oma kätega midagi vastupidist sellele, mida te soovite? kas me hääletame kõik elektrooniliselt, sest mõned teist ähm, hääletavad vastupidiselt viis, äh, viis, üks, üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne kahe vastuhäälega. nüüd oleme kõik ühel meelel. nüüd äh, viis, viis, üks, kolm hääletus algas hääletus lõppes. mitte ühtegi poolthäält ei olnud, kolmkümmend kaks vastuhäält. nüüd viis, viis, üks, neli. hääletus algas. viis, viis, üks, neli. viis, viis, üks, neli hääletus lõppes ja kolmkümmend üks vastuhäält, üks poolthääl. nüüd viis, viis, üks, seitse, kes on äh, hääletuse alg-. viis, viis, üks, seitse. hääletus lõppes. kolmkümmend üks vastuhäält, neli poolthäält viis, viis, üks, kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks vastuhäält, neli poolthäält, viis, viis, üks, üheksa. hääletus algas hääletus lõppes. kolmkümmend vastuhäält, neli poolthäält. ja nüüd Ample äh, viis, viis, kaks, üks, kes on poolt? vabandust, äh, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend viis vastuhäält, seitse poolthäält nüüd, nüüd äh, viis, viis, neli, kolm, viis, viis, neli, neli on tagasi lükatud. me hoopis hääletame neid koos. ega viis, viis, neli, kolm, viis, viis, neli, neli. häälet-, koos hääletamine, hääletamine algas ja kakskümmend üheksa poolthäält, kaheksa vastuhäält. nüüd viis, viis, kaks, seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist poolthäält, üheksateist vastuhäält. viis, viis, kolm, üks hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend poolthäält, kaksteist vastu. viis, viis, kolm, kolm, hääletus algas kolmkümmend neli vastuhäält, kolm poolt. ja nüüd Ample viis, viis, kolm, neli ja viis, viis, kolm, viis. Neid hääletame koos, hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend poolthäält, üks vastuhääl nüüd viis, viis, kolm, kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend vastuhäält, viisteist poolthäält. järgmisena viis, viis, kolm, seitse, hääletame ka seda hääletus lõppes, kolmkümmend kolm vastuhäält ja kolm poolthäält. nüüd viiskümmend viis, kolmkümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. kakskümmend kuus vastuhäält, üheksa poolthäält. ja viimane viis, viis, neli, kaks hääletus algas. hääletus lõppes ja kakskümmend seitse poolthäält, üheksa vastu. suur tänu selle eest. jah, seega liigume edasi paistab, et meil on hääletus üsna üksmeelne tulemuse põhjal. järgmine punkt päevakorras. miinimum äh, haridustase meremeestele või ko-, miinimumkoolitus meremeestele ja, ja kõigepealt saab sõna peagi raportöör, kes on Kanaari saartelt ise vabandust, Assoori saartelt. ja äh. proua esimees, ma kõigi austuse juures kolleegide vastu ootaksin natukene, kuni melu saalis vaibub. annan sõna punkti üheksa raportöörile meremeeste väljaõppe miinimumtase ning kuna proua Ribeiro on Assuuri saartelt, siis usun, et ta on just õige inimene, kes ka praktikas teab päris palju meremeestega seotud teemast ja tal on sõna nüüd, palun. E aitäh, austatud esimees ning tänan äh, nii lahkete sõnade eest minu kodu saarte, Assuuri saarte suhtes Portugalis on Assuuri saared iseäranis seotud loomulikult mere ja merega seotud teemadega. ja Portugalile pakuvad need teemad samuti suurt huvi laiemalt. vaadates konkreetset küsimust, siis väljaõppe parandamine, väljaõppe kvaliteedi parandamine on alati olnud Euroopa Liidu huvide keskmes ning merendusega seoses, meretranspordiga seoses on see väga oluline. kuna see on umbes üheksakümmend protsenti kaubandusest Euroopa Liidus ja nelikümmend protsenti siseriiklikust kaubandusest. ning merekaubandus on väga oluline ka Euroopa kaubandusbilansi parandamiseks, sellega on seotud samuti väga palju töökohti. oluline on tagada, et meil oleks hea väljaõpe ja sertifitseerimine olemas selleks, et, et tekiks vähem olukordi, kus ohtu satuvad inimelud või ka kaup, mis merel on. ning et kõik, kogu tegevus laevadel toimuks nõuete kohaselt. oluline on seega parandamaks meeskondade olukordi ja tingimusi, et ei tekiks olukordi, kus eh, Euroopa Liidu lippude all sõitvatel laevad, laevadel on meeskonnaliikmed, kes ei vasta nõuetele. arvestades praegust olukorda, eh, oleme me, on, on arusaadav, et merendus on sisuliselt rahvusvaheliselt reguleeritud ja me peame täitma rahvusvahelised nõuded ning meie õigusaktid peavad neile vastama. direktiiv, mis puudutab miinimum kvalifikatsiooninõudeid eh, mere, eh, meremeestele asendab kahe tuhande viienda aasta õigusakti ning komisjon soovib eh, täiendada ja täpsustada nõudeid, tagamaks, et et meremehed on oma väljaõppe saanud Euroopa Liidus ja et meremehed, kes on saanud väljaõppe Euroopa Liidus ja need, kes on saanud väljaõppe mujal, et nende tingimused oleksid võrdsed meremeeste väljaõpe peaks, ja minu ettepanek on suunatud sellele, peaks tagama eelkõige meremeeste turvalisuse. see peaks olema ka meie komisjoni huvides ja töötingimused ka loomulikult. ja aga asi peaks olema ka läbipaistev. eriti tööpakkumiste tegemisel oleks oluline, et oleks selge, missugused on selle pakkumisega seotud nõudmised kolmandatest riikidest pärit meremeeste kvalifikatsiooni tunnustamine on väga oluline element siin. Refiti protsessis näitas analüüs, et tegemist on keerulise olukorraga ning et vaja on rakendada ka diplomaatilisi mehhanisme ja võtta meetmeid. praegu tuleks meil seda protsessi muuta paindlikumaks ning äh, tagada, et meetmeid on võimalik võtta võimalikult ruttu ja mitte lihtsalt minna seda teed, et me pikendame mingeid ülemineku või muid tähtaegu. me peame tagama, et rahvusvahelised lepped täidetakse ja samas järgitakse ka lähimuspõhimõtet. ent iseäranis tuleb meil tagada Euroopa üldistest nõuetest lähtumine, nende järgimine. et arvestatakse liikmesriikide nõudmistega ja, ja vajadustega ja et need küsimused, mille saab lahendada Euroopa Komisjon ja Euroopa ametid, lahendatakse ka sellel tasandil. samas ka ST kaksisv konventsioon, mis paneb paika juba teatud tehnilised nõuded. lisaks aga, lubage, ma ütlen kohe, et muudatusettepanek number kolm Eh, sisaldab tegelikult ingliskeelses tekstis tõlkevigu, mis eh, sisuliselt eh, lähevad vastuollu minu muudatusettepaneku sisuga ja minu muudatusettepanek on, ma tsiteerin, lisaks sellele peaksid nimetatud meremehed läbima liikmesriikides vastavushindamise ja vajadusel täiendava koolituse. see on minu ettepaneku lõpp, tsitaadi lõpp nii et ma sooviksin, et äh, muudatusettepaneku kolm tõlget muudetaks selleks, et ei tekiks hiljem probleeme. nii et olles seda öelnud, austatud esimees, lubage, ma märgin, et kõik see on kättesaadav meie partneritele, kolleegidele ning äh, loodan, et jõuame selle arvamusega seoses kokkuleppele. aitäh! tänan, proua Ribeiro, selle sissejuhatuse eest Mm. mul oleks hea meel, kui te saaksite oma sõnavõttudes piirduda nüüd kahe minutiga. ja nüüd saab sõna härra Padar, äh, Padar, kes on äh, variraportöör, palun. et ka minul on au olnud kolmel aastal laevafirmas tööd teha ja teema mõnevõrra tuttav ja on väga oluline, et et Euroopa Liidu meremeeste väljaõppestandardid oleks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. me ei saa lubada, et jääme Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni standarditest maha ainult sellepärast, et ajakohastamise protsess võtab liiga pikalt aega. peaksime siin olema pigem eestvedajad, seega on komisjoni esitatud direktiiv tervitatav ka on tähtis et euroopa liidu raha kasutatakse tõhusalt ehk olukorras kus mõne kolmanda riigi meremeeste koolituse ümberhindamine osutub tarbetuks meremeeste vähese arvu tõttu on tulevikus võimalik seda ümberhindamiseks kuluvat raha kokku hoida tänu prioriteedikriteeriumidele. ma arvan et peaksime tegelema tõsiselt sellega et euroopa meremeeste koolitustase oleks kõrgemal kui mujal maailmas nii tõuseks nende tööalane konkurentsivõime ja paraneks nende valmisolek muutusteks alal mis nõuab juba praegu üha rohkem erinevaid oskusi näiteks seoses digilahendustega. ma tänan arvamuse koostajat proua ribeirot tehtud töö eest samas on mul talle ka terve rida küsimusi millest jõuame kindlasti vestelda variraportööride koosolekul noh kas või see teema mis puudutab siis tähtaegade lühendamist ja selle otstarbekust ja selle põhjust nii et eh, esitan omalt poolt mõned eh, muudatusettepanekud arvamusele ja ootan huviga koostööd. tänan teid väga. Thank you, Mr Gerike, you don't want to take the floor. härra Gerike ei soovi sõna, nüüd saab sõna Yana Toom. It's yours. palun. Thank you, chair, it is funny that aitäh, kentsakas, et eh, kaks eh, Eesti kuuest parlamendiliikmest on variraportöörid sama teemaga seoses. see tuletab mulle meelde Hemingway ütlust, et eh, igas maailma sadamas võib leida vähemalt ühe purjus Eesti meremehe. aga igal juhul paraku arutame me seda küsimust enne, kui juhtkomisjon on oma arvamuse avaldanud ja see on, olukord muutub üsna keeruliseks, sest tegemist on tehnilise küsi-, tehnilise teemaga. asi ei puuduta praegu elutingimusi, vaid kvalifikatsiooni ainult me oleme mm, korduvalt kuulnud üleskutseid vastastikusele kvalifikatsioonide tunnustamisele Euroopa Liidus ja menetluste lihtsustamisele kvalifikatsioonide tunnustamisel kolmandate riikide meremeestega seoses ning variraportöörina järgin siin ALDE fraktsiooni seisukohta. sidusrühmad on väljendanud erinevaid seisukohti komisjoni ettepanekuga seoses, mõned ametiühingud näevad siin võimalust võidelda nõndanimetatud sotsiaalse dumpinguga, laevaomanikud jällegi räägivad tulevastest riskidest Euroopa Liidu laevastikule tulenevalt liigsetest nõudmistest. seetõttu on vaja leida tasakaal ja kesktee selleks, et äh, tagada, et Euroopa Liidu laevad ei läheks mitte Euroopa lippude alla ning samas säästa ka raha. igal juhul olen seisukohal, et et tähtaegade järgimine selles menetluses on väga oluline, sellest rääkis raportöör, ning äh, samuti on Äh, ning vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule peaksid need tähtajad olema, aitäh! ei näe siin härra Järgit, tema asemel keegi sõna võtma ei tule, kolleeg Mantelli ei ole teda, rohelisi ei esinda keegi. ei ole nii, härra Keerik ei soovi sõna, Yana Toom ei ole siin, aga tõi Karima Telli, teda ei ole. EFTD ei ole kedagi. seega saab sõna ENF Mart Tämm, palun. aitäh, proua esimees, aitäh, ähm, proua Ribeiro, teie töö eest meremeeste väljaõppe miinimumtasemega seoses, teil on õigus, komisjon äh, sellega seoses, mis äh, komisjon on teinud, kas komisjon tõ-, soovi, soovib tõesti kolm aastat nüüd anda üleminekuperioodi siin, kolm aastat on väga pikk periood. me peame pöörama tähelepanu turvalisusele meie laevadel. ning ka siin võiks isegi öelda, et on lubamatu, et komisjon esitab praegu meile selle direktiivi ettepaneku, ilma et oleks läbi viidud mõjuhinnang nüüd selle ettepaneku mõju osas meie meremeeste elule ja ma tsiteerin, et isegi kui arvestades vajadusi muuta menetlust, lehekülg neli äh, tsitaat algab, et menetlus ei arvesta kaptenite ja muude laevaohvitseride arvu, kes võidakse tööle võtta kolmandatest riikidest, tsitaat lõppes, asi on väga selge. meie oleme siin Tööhõivekomisjonis Euroopa Parlamendis ning keegi, tundub, ei näe probleemi selles, et et tööd ei pakuta meie töötutele ja me teeme vastavad muudatusettepanekud. aitäh! Thank you um,. That... aitäh! seega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes oktoober kell kaksteist ning hääletus tööhõivekomisjonis toimub kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril ja hääletus juhtkomisjonis, TRAN komisjonis tuleb kahekümne teisel jaanuaril järgmisel aastal. aitäh teile! Läheme edasi EGF fondi päevakorrapunkti juurde, sõna saab Maria Arena, palun. Euh, aitäh, proua esimees, kõigepealt tahaksin vabandada variraportööri nimel tähtaja ületamise eest, sest minu suhtes rakendati sanktsiooni Euroopa Parlamendis ja seetõttu ma ei saanud osaleda ametlikel koosolekutel, kolleeg Claude Rollin naerab siin, sellepärast et eh, temagi suhtes rakendati need sanktsioonid, nii et vabandan variraportööride ees, aga igal juhul toimus see, see tegevus, mille eest mind sanktsioneeriti, meie tõlkide toetuseks ja tänan tõlke nende tehtava töö eest. mis puudutab EGF-i, Euroopa üleilmastumisega, üleilmastumise toetamise fondi, siis eh, sain sellega seoses ettepaneku äh, ja siin rakendati kaks, eh, siin esitati kakssada kuus muudatusettepanekut, millega me töötasime, oleme välja töötanud juba kompromissmuudatusettepanekuid, e, isa, iseäranis seoses põhjenduste osaga dokumendis ja kümnendast oktoobrist on meil kättesaadav ka sellega seotud dokument, mis puudutab variraportööride kohtumisi, neid on ette nähtud oktoobris-novembris ning üritame seda teha üsna kiiresti, sellepärast et aeg läheb kiiresti seoses Euroopa Ülemilja ilmastumise fondiga. ning parlamendina soovime novembriks anda eh, selged seisukohad nõukogule Eh, selles osas, mis parlamendile vastuvõetav on. nii et meil on ette nähtud kolm variraportööride koosolekut, kakskümmend kolm oktoober, kaheksa november ja kolmteist november. hääletus tööhõivekomisjonis on ette nähtud või arvatavasti toimub üheksateist või kakskümmend november. arvestades muudatusettepanekute arvu, mis meile on laekunud, on meil päris palju konstruktiivset tööd vaja teha Euroopa üleilmastumisega kohanemise fondi teemaga. ja see fond, sellest on palju abi töötajatele, ent äh, see, seda saaks rakendada veelgi tõhusamalt selles osas, mis puudutab äh, inimeste, kes on töö kaotanud, äh, toomist või, või neile uute töökohtade leidmist tänan komisjoni liikmeid ja nende assistente, aga ja ütlen juba, et täna äh, keskpäeval toimub meil äh, Caterpillar projektiga seoses Charleroi äh, kohtumine ja see projekt on seotud taaskord kohanemise fondi rakendamisega autotööstuses Belgias ning see aitab selgitada kõigile selle protsessi osalistele äh, kuidas ähm, aitab see fond valdkonnas, kus järsku suletakse mingi suur tööstusettevõte mingis valdkonnas, olukorda lahendada. ja kus me oleme siis äh, palunud äh, nii kohaliku asendi, äh, kohaliku tasandi ametnikel kui ka teadus, teadlastel ja nii edasi leida lahendused, mis tagaksid et eh, inimeste jätkuva töö ning eh, ettevõtluse jätkumise piirkonnas, mis muidu tühjeneks eh, töö, tööd pakkuvatest ettevõtetest. ja see oli vist 3H oli see ruum, mul ei ole prille kahjuks kaasas, aga ma loodan, et ma ei eksi. aitäh, proua Arena sõna saab härra Vanden Kendelere. Eh, aitäh, tere hommikust kõigile. raportööril on õigus. meil on tõesti mitmeid variraportööride kohtumisi tühistatud ja seetõttu on töö kuhjunud järgneva, järgnevatele nädalatele vaadates äh, põhjendusi ja sellega seotud muudatusettepanekuid, sain info eile õhtul ja tõesti päris palju on ära tehtud, ega palju tööd on veel ka teha. me teame, et siin on arvukalt muudatusettepanekuid ja üks nendest äh, teeb ettepaneku isegi muuta dokumendi pealkirja minu fraktsiooni seisukohast. kui EGF-i Eh, asi ei ole EGF-is endas, asi on EGF-i eesmärgis ja kui me kui me kuulame kolleegide ettepanekuid, loeme neid, siis näeme, et need fondid peaksid olema, see raha peaks olema kättesaadav lihtsamalt ja ja inimeste arv ei pea olema tingimata nii suur, aga eesmärk on paika pandud eh, ettepaneku artiklis kolm selgelt. et see peab olema rakendatav ootamatute sündmuste puhul ja nende tagajärgede kõrvaldamiseks et ehk siis sisuliselt on tegemist niisuguse fondiga, mis tegeleb tagajärgedega pärast seda, kui inimesed on koondatud, erinevalt tõukefondidest, mille puhul, kus on võimalikud teised lahendused. igal juhul esialgsed kohtumised, mis meil selle teemaga seoses on olnud, see, näiteks ma näen kompromissis kuus seda, et eh, seda, selle võiks selgemalt välja tuua, et eh, ei oleks tarbetut segadust selle küsimuse osas nii et ootan huviga variraportööride kohtumisi, mis peagi tulevad. Neid tuleb äh, päris ruttu lühikese aja jooksul ja ootan konstruktiivset koostööd. aitäh! sõna saab härra Kerke. aitäh! EGF, Euroopa üleilmandustumisega kohanemise fond peaks nüüd jätkama Euroopa üleminekufondina. no eesmärk on siin asjalik, see struktuuri muutustega kohanemine on, on loomulikult asi, millega me peame arvestama. aga siin peab kogu regioon nii-öelda suunda muutma ja seda ei saa ülevalt alla teha. me ei peaks jätkama niisuguse tsentralistliku ja bürokraatliku ümberjagamisega vaid äh, andma raha liikmesriikide regioonide käsutusse, seetõttu meie fraktsioon jääb endiselt äh, oma seisukoha juurde, et meil on vaja siin lähimuspõhimõtet, meil on vaja jätta suurem vabadus äh, regioonidele ja riikidele ning vähendada bürokraatiat just üleilmastumisega küsimuse, küsimustes, üleilmast-, üle, üleilmastumisega seotud küsimustes. aitäh, härra Kirik ja sina saab proua Haakin. aitäh ning tänan raportööri usun, et enamus meist jagavad sama eesmärki ning äh, kuna, olgugi et meil on arvamuste erinevusi, peaksime suutma jõuda kompromissideni, mis on meile vajalikud. pean ütlema, et ma ei ole äh, päri härra Keerikesega, sest EGF on solidaarsusfond Euroopa Liidu tasandil ning äh, see, seda ei ole loodud mitte sellepärast, et see, see näeb hea välja, vaid see on loodud sellepärast, et Euroopa Liidul on pädevus kaubandusvaldkonnas ning kui mingid otsused, mis meie teeme, vahetult Euroopa Liidu institutsioonide otsused mõjutavad kahjulikult tööhõive olukorda, siis on mõistlik eeldada, et meie ka rakendame meetmeid, et neid tagajärgi leevendada. ning äh, selleks ongi üleilmastumisega kohanemise fond. mis puudutab kompromisse, millest raportöör meile rääkis, siis on nendega seoses äh, teatud teemad üleval, aga sellest on põhjust rääkida eelkõige variraportööride koosolekul. Äh, samas peaksin välja tooma mitmed olulised küsimused. esiteks töökohtade arv, mis üle viiakse. Äh, varasemal, varasemas redaktsioonis oli viis, see viissada. Äh, uues komisjoni ettepanekus on see kakssada viiskümmend ja see on mõistlik minu meelest samas mitmed ettepanekud äh, soovitavad isegi madalama arvu kehtestada ja me praegu arutame kompromissi kuskil arvudele sada viiskümmend kuni kakssada, aga minu meelest see, see läheb nüüd liiga ikkagi äh, madalaks, see arv ja seda sellepärast, et me peaksime jätma selle fondi ikkagi Euroopa fondiks. me peame ka silmas pidama seda, et meil on ette nähtud erandid väikeste tööhõiveturgude jaoks. nii et see ei tähenda, see, kui me kirjutame sinna kakssada viiskümmend, see ei tähenda, et see on kakssada, et see on tõesti miinimum kuni viisteist protsenti taotlustest, äh, nende puhul on võimalik raha, rahuldada ka väiksema arvu inimeste osas neid taotlusi. ning olles töörühma liige, olen ma näinud, et, et neid taotlusi on rahuldatud ka päris palju, mis on väiksematele eh, inimeste arvule kui kakssada viiskümmend. ning lisaks on võimalik kokku lüüa samas sektoris olevate inimeste arvu ja et saada see äh, number kätte. näiteks ütleme, tekstiilitööstuses või ehituses olen ma taolisi avaldusi näinud, kus eh, ettevõtjad on äh, on koondanud viis kuni kümme töötajat ja need arvud löödi kokku ja jõuti siis soovitud piirmäärani. ning usun, et kõike seda tuleks meeles pidada, kui me räägime konkreetsetest arvudest. ja loodan, et siis leitakse kompromiss. samuti ka kaasfinantseerimismäär. olen päri komisjoniga, et see peaks ESF pluss tase olema, sellepärast et see on kalibreeritud juba liikmesriikidele ja ei kujuta endast lihtsalt mingit meelevaldset numbrit, nagu näiteks seitsekümmend protsenti, mis siin praegu välja on pakutud, või ükskõik missugune muu sarnane number. ja lisaks on loomulikult mitmeid muid teemasid, aga ma olen juba piisavalt rääkinud ja variraportööride koosolek on tõenäoliselt just see õige koht, kus sellest rääkida. ent aitäh veel kord raportöörile tema hea töö eest! aitäh, proua Haaken! ei näe härra Pimenta Lopest ja kedagi teda asendamas ka ei näe. seetõttu Monika Vaana roheliste poolt, keda ka ei ole. ja samuti, keda keegi ei asenda. et edasi Laura Agia EFTD, palun. presidente e come già avevo detto. aitäh, proua esimees nagu ma ütlesin meie eelneval kohtumisel, siis tahaksin tänada meie kolleegi Maria Reenat tema poolt tehtud töö eest ja eriti just sellepärast, et me jagame ühiselt seda lähenemist, mille tema on võtnud äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi teksti ülevaatamisele. me peame tagama, et seda fondi saaks kohaldada jätkusuutlikult ja selliselt, et me saame aidata ettevõtteid, kes on sattunud globaliseerimise ja sellega kaasneva kriisi tõttu raske surve alla. oma muudatusettepanekutes olen ma keskendunud reale fundamentaalsetele küsimustele ja tervitan asjaolu, et raportöör neid seisukohti jagab. rõhutaksin veel kord, et kolmas sektor tuleks lisada, ettevõtted äh, seal tunnevad äh, kriisi, aga see reaktsioon venib, me peame ka neid töötajaid kaitsma, nagu me peaksime kaitsma ka äh, neid töötajaid, kes ise endale tööd annavad. turul on selline edasiandev mõju ja seetõttu on ka see kolmas sektor äärmiselt oluline äh, ja tuleks kaasata see sektor ka. leiame samuti, et on oluline laiendada globaliseerumisega kohanemise fondi nendele töötajatele, kellel on lepingud, mis on ajalise piiranguga, kas tegemist on siis füüsiliselt isikust ettevõtjatega või äh, ajutiste töötajatega või praktikantidega, ma arvan, et kõik äh, kategooriad peaksid instrumentidega kaetud olema. oluline on lühendada ka seda aega, mis läheb taotluste hindamise peale. komisjonilt on kuuskümmend ettepanekut, nende läbivaatamiseks ainult piiratud aeg ja Cinque Stelles leiame me, et tuleks lühendada seda hindamise aega. peame vaatama ka tulemusi ja tagama, et meil on selline andmekogum, mis on tõhus ja ajakohaselt kättesaadav, et me saaksime hinnata selle programmi nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid eesmärke, vaadata, kas need on saavutatud. Need on peamised küsimused, millele meie keskendume ja ma olen päris kindel, et koos raportööriga on meil võimalik ära teha head tööd. tänan äh, teda tänada ka selle kutse eest äh, sinna arvamuste vahetusele, et me näeksime, kes on sellest instrumendist kasu saanud, kindlasti saame me teha koostööd. aitäh, annan sõna proua Pesotole. Teil on sõna. aitäh, proua esimees, palun vabandust proua Pesoto puudumise pärast. Sorry, whom will speak for you? kes siis teie nimel sõna võtab? keegi ei võta ehk siis teie variraportöör ei olnud kohal. kokkuvõtteks siis ütlen lihtsalt, et eh, tööhõivekomisjonis hääletatakse seda küsimust kahekümnendal novembril. aitäh! seega saame jätkata päevakorra järgmise punkti juurde. raportöör siiski soovib eh, veel öelda paar sõna kokkuvõtteks, palun, teil on sõna. Äh, aitäh, lühidalt seoses sellega, mis, mida liikmed ütlesid ja mis on olulised. esiteks, Tom, e, loomulikult ei ole see nime muutmine e, see keskse tähendusega küsimus, aga e, lähtuvalt, aga kui, kui see rakendamisala fondi puhul ei ole meil enam vahetult seotud üleilmastumisega, vaid pigem üleminekuga, näiteks energeetika valdkonnas või tehnoloogia valdkonnas, siis tundub, et et nimetuse muutmine vastavaks eh, tegelikkusele eh, tõesti, me, me ei räägi ainult üleilmastumisega seotud üleminekust, vaid eh, üldisemalt üleminekutest, siis oleks see põhjendatud. loomulikult ei ole see keskse tähtsusega, aga kui meil on fond, mille nimi ja tegevus on seotud üleminekunähtustega, siis see nime vastavusse viimise tegevusega on oluline Eh, rahvapartei väljendatud muredega seoses on oluline, et muuta fond lihtsamini kättesaadavaks ja rakendatavaks. tänan Euroopa Komisjoni muudatusettepanekute eest, nii selles, mis puudutab lävendit, ehk siis eh, puudutatud töötajate arv, kui ka ajavahemiku osas, mis võimaldab lihtsamini fondi vahendeid kasutada ning äh, lisaks märgin, et mitmetes muudatusettepanekutes soovitakse äh, täpsustada liikmesriikidele, äh, liikmesriikide tegevusvõimalusi ja ja mis puudutab nüüd kaasfinantseerimist, siis siin on ka need määrad olulised. minu meelest peaks lähtuma ESF Plussist, olgugi et arvestades, et ESF Plussi osas arutelud on veel käimas, mis puudutavad sekkumismäära, ning äh, seitsekümmend protsenti äh, on see asi, millest me võiksime lähtuda, ei tohiks unustada sellest, et tegemist ei ole traditsioonilise fondiga, vaid fondiga, mis tegeleb tagajärgedega, mis on saabunud pärast inimeste koondamist, äh, kui ettevõte restruktureeritakse. nii et see kindlasti annab põhjust aruteludeks, nagu proua Haagen juba ütles, selles, mis puudutab töötajate arvu tööturul, siis me oleme lähtunud arvust kakssada viiskümmend praegu, äh, mitmeid ettepanekuid on, kus soovitakse seda arvu kehtestada madalam arv, kõigil on oma argumendid siin ja ma usun, et me leiame kompromissi, mina, minu jaoks ei ole see konkreetne lävend mingi fetiš, me peame arvestama reaalsust, et kas, kas on vajadus seda vähendada, aga samas peame arvestama ka niisuguste projektide haldamise äh, Äh, küsimust, et kui need arvud tulevad liiga madalad, äh, muutub see haldamine keeruliseks. aga loomulikult on siin vaja arutelu. olen pär-, päri samuti proua Harkiniga tema vastuse osas härra Kerikesele, et äh, et tegemist on Euroopa teemaga, sest üleminekud on Euroopa teema kui meil on keskkonna valdkonnas üleminekuperiood, üleilmastumisega seoses üleminek, siis see tuleneb see sellepärast, et Euroopa Liit nendes protsessides osaleb ning otsused, mis Euroopa tasemel selles osas tehakse, nendel on mõjud ja eh, üleilmastumisega kohanemise fond tegeleb nende mõjudega konkreetsetele töötajatele, konkreetsetele piirkondadele, kes on sattunud raskustesse. ja seetõttu niisugune solidaarsusmehhanism meil peaks jääma. ning lõpuks, sellest küll keegi ei rääkinud, aga oma ettepanekus ma muuhulgas teen ettepaneku laiendada loomulikult selle tagajärgedega tegelemise plaanis, mitte siis ette juba reageerida, aga seoses ettevõtete sulgu, sulgemisega eh, tegeleda ka selle niisuguse traumaga, mis töötajatel tekib selle tõttu, et nad kollektiivselt on koondatud ning ka seoses sellega, et mingites piirkondades sulgetakse palju ettevõtteid korraga, ka see on niisugune traumaatiline kogemus ning peaksime siin ait-, aitama inimestel koostööd te-, teha selles valdkonnas. näiteks Portugalis kaks nädalat tagasi oli tekstiilitööstuses äh, nii sarnane äh, ettepanek arutusel, seal on äh, kaheksakümmend protsenti naisi tööl ja Portugal tegi ettepaneku pakkuda või üritada neile naistele leida tööd tavalistes naiste töövaldkonnas, valdkondades, näiteks koduabilised, väikelastehoidjad ning äh, oleks ju igati põhjust tõesti teha Portugali põhjapiirkonnas ettevõtjatega koostööd, äh, arvestades selle võl-, põlvkonna äh, töövajadusi ning äh, naised, äh, naiste seda tööhõive profiili muuta, et neile leida tööd erasektoris ja mitte koormata avalikku sektorit äh, nendega ja säilitada neile niisugused naistepärased töökohad. ning Euroopa Üleilmastumisega Kohanemise Fond peaks mõtlema ka niisugustele stereotüüpidele, aga, aga me ei tohiks loomulikult lasta te-, tekkida stereotüübil, et äh, naised järelikult äh, lastehoid ja mehe, meestel järelikult mingi tööstus. ei, naised võivad töötada ka lennundustööstuses ja nii edasi, seetõttu minu ettepanek on, et et äh, ettevõtjad pärast niisugust dramaatilist olukorda tulevad kokku ning üritavad leida lahenduse ja ei äh, ei, ei ürita lükata lihtsalt avalikku sektorisse neid inimesi, et avalik sektor peab neile töökohad leidma. ning see on kindlasti asi, mida tasuks arutada, et, et oleks võimalik seda fondi märksa dünaamilisemalt äh, rakendada, mitte komisjoni poolt vaadatuna, mitte töötajate poolt vaadatuna, et mitte nemad peaksid rohkem tegema, vaid pigem just regioonides kõigi asja, asjaosaliste koostöös paremate võimaluste leidmisel. aitäh! Thank you! aitäh, proua Areena! nüüd jätkame päevakorrapunktiga number üksteist, töötajate kaitse ja ehk peaksin ka ütlema, et kahekümnendal novembril leiab aset hääletus tööhõivekomisjonis EGF-i küsimuses. nüüd päevakorraga punkt üksteist, töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. ja siin annan sõna raportöörile proua Ageal. Grazie presidente, ho avuto modo di leggere aitäh, proua esimees. mul on võimalus äh, olnud lugeda läbi kõik äh, esitatud muudatusettepanekud äh, direktiivi ettepanekule, mis puudutab kartsina-, kantserogeene. saime muudatusettepanekuid variraportööridelt ja fraktsioonidelt. ja hetkel töötan ma kompromissettepanekutega, mille loodan teha kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik mina ise olen ka esitanud äh, rea muudatusettepanekuid, mis on teatud äh, selle ühe kõige keerukama punktiga, äh, tsütotoksilised farmakoloogilised ravimid on vahetatud meile, on olnud mitteametlikud kohtumised personali tasandil, oleme üritanud leida ühist keelt siin ja pean tunnistama, et mul on hea meel öelda, et me oleme jõudnud üsna lähedale kompromissi leidmisele. direktiivi lisa üks, seda peaks muutma nii, et seal oleks nimekiri ohtlikest äh, medikamentidest ja see põhineks täielikult teadusinfol ja oleks ka konsultatsioonide tulemus leiab, mis leiab aset äh, töökoha, tööohutuse nõuandekomisjoniga. tegemist on keeruka punktiga, aga kui me näitame üles head tahet ja pingutame, siis me, ma olen kindel, et me suudame leida lahenduse ja ühise keele, nagu ma ütlesin, ja saame sinna panna need äh, ained sellesse direktiivi osasse ka, ja seda siis äh, kolmekümnendaks septembriks kaks tuhat üheksateist. see on kuupäev, milliseks ajaks komisjon peab nimekirja muutma. nüüd VKE-de küsimuses, ka siin me üritame leida teksti, mis võtaks arvesse selle, mida öeldi seoses äh, varasema nimekirjaga. nüüd, mis puudutab konkreetseid aineid, mille peaks panema direktiivi, olen märganud, et äh, erinevate fraktsioonide vahel esineb tasakaal et me oleme eh, nõus nende komisjoni poolt esitatud piirväärtustega. ma arvan, et siin on jällegi võimalik teha ära konstruktiivset tööd ja ma olen päris kindel, et me suudame leida hea kompromissi. kaadmium ja prillium on need kaks, eh, millele ma keskenduksin esitatud muudatusettepanekutest. tundub, et need on kaks peamist ainet, eh, mis on mõningate liikmete variraportööride muudatusettepanekute sihtmärgiks, need on need kaks ainet, kus me liigume veidi eemale komisjoni poolt välja pakutud piirväärtustest. olen märganud ka, et diisli emissioonide osas on tehtud muudatusettepanekuid, need on välja pakutud direktiivi teise nimekirja jaoks, aga Äh, peame silmas seda, et kui me ei suuda nõukoguga kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkulepet äh, saavutada, siis olen ma täiesti nõus sellega, et me muudaksime siin oma positsiooni, aga see puudutaks siis seda kolmandat nimekirja, mis on välja pakutud. minu personal ja büroo kindlasti hea meelega on valmis äh, kõigiga vestlema, oleme valmis tegema konstruktiivset koostööd tegema ja selleks, et me suudaksime leida selle direktiivi osa jaoks kõige parema võimaliku tulemuse ja kaitsta töötajate tervist, tagama, et äh, meie poolt kehtestatud meetmed on jätkusuutlikud, et ettevõtted suudaksid kõikidele oma töötajatele kaitsemeetmeid rakendada. aitäh! aitäh! annan sõna nüüd härra Rolandile, kes on üks variraportööre. aitäh! proua eesistuja, ma arvan, et oluline on silmas pidada seda, et need on äh, järjest tulevad äh, nimekirjad, äh, see on selline pidevalt muutuv programm, pidevalt vaadatakse neid üle ja komisjon on ka seda öelnud. mis puudutab kolmandat nimekirja, siis siia ma ei ole väga palju muudatusettepanekuid esitanud. diiselkütus näiteks, aga raportöör nagu ütles, siis me võimalik, et me saame need äh, ära võtta, sest et me oleme saavutanud kokkuleppe teise nimekirja osas. ma arvan, et raportöör on teinud väga head tööd erinevate muudatusettepanekutega, mis on esitatud. tsütotoksilised ained on äh, selle meie tegevuse tuumaks. kuulasin ära selgitused ja ütlesin, et loodan, et komisjon äh, leiab ettepaneku selles osas, kuidas nendega toimida peab olema kindel, et me kaitseme palgatöölisi nende toodete eest, peame tagama, et nad äh, ei seata ohtu selliste ainete poolt, äh, mis tekitavad äh, riski ja mis on oma iseloomult kantserogeensed. kõik, mis, mis me teeme, peab põhinema loomulikult teadusnõul ja sotsiaalpartnerite seisukohtadel. mis puudutab üleminekuperioodi ja piirväärtusi, siis siin, ma arvan, on oluline tagada, et äh, meie tegevuse aluseks on need kokkulepped, äh, mis on sõlmitud sotsiaalpartnerite vahel, eriti just siis, kui need kokkulepped toetuvad teadusnõule. ja üks punkt, mis on minu jaoks oluline, delegeeritud õigusaktid. Äh, ma kardan, et siin kipume me avama Pandora laegast. delegeeritud õigusaktid antakse tavaliselt välja ainult mittekesksete ja oluliste küsimuste puhul, aga siin, kui me räägime ainete nimekirjast ja piirväärtustest, siis äh, leian, et need on fundamentaalse tähtsusega küsimused ja seetõttu ei peaks delegeeritud õigusaktid neid katma. mul on veel äh, mõningaid äh, märkusid teha, aga aega jääb väheks siin olen kindel, et koos raportööri ja erinevate variraportööridega suudab meil, suudame me ära teha head tööd, me oleme siin juba koolitust saanud, nii et ma arvan, et me suudame leida vajalikud kompromissid selleks, et kaitsta palgatöölisi parem, paremini nende ainete eest. aitäh, härra Lang, ütlen ka ise paar sõna, olen ka variraportöör selles küsimuses. esiteks tänan proua Aget ja kõiki teisi variraportööre nende tehtud töö eest. paar kommentaare, mis puudutavad minu oma muudatusettepanekuid ja siis ka mõningad küsimused. esiteks olen uuesti esitanud äh, oma muudatusettepanekud CMD kahest diisli piirväärtuste kohta, diiselmootorite heitmed. ma loodan, et see on selline teema, millega me tegelema ei pea, sest et see saab lahenduse sellel nädalal kui meil CMD kahe osas läb-, kolmepoolsed läbirääkimised aset leiavad. aga ma ei taha jätta seda mandaati ilma diiselmootorite piirväärtuseta, see puudutab rohkem kui kolme miljonit töötajat ja ma arvan, et nemad ei peaks rohkem ootama. mis puudutab äh, tsütotoksilisi äh, ravimeid, siis ma olen esitanud muudatusettepanekud, et komisjon uuriks, millised äh, Äh, ravimid võiksid olla kohased selleks, et panna need kantserogeenide ja mutageenide direktiivi. proua Agea mainis seda ka ja see on selline uut tüüpi valdkond. Äh, selge on see, et tegemist on äh, tõsise probleemiga tervishoiutöötajate jaoks. ja ma tahan tagada ka seda, et komisjonil on võimalus öö, oma hoolsusprotsess läbida loomulikult me peame hoolitsema töötajate kaitse eest ja tagama, et me ei piira ligipääsu olulistele ravimitele. ka seda tuleb samal ajal silmas pidada. ja sellega seoses olen ma sarnaselt teistele kolleegidele välja toonud, et mis puudutab formaldehüüdi, siis formaliini meditsiinilist kasutust piirama ei peaks. see on peamiselt selgituseks äh, olen märganud, et äh, ma ei ole ainuke, kes niimoodi mõtleb ja võimalik, et komisjon suudab meil leida siin kohase sõnastuse. ka tahaksin puudutada kaadmiumi küsimust. seda me teeme päris tihti. Äh, ma tahan, et oleks selge, et kui komisjoni äh, ettepanekud jälgivad nõuandekomisjoni soovitusi, siis ma ei näe erilist põhjust neid küsimuse alla seada ja selli-, see on see protsess, mida me kõik oleme toetanud ideaalis äh, antud juhul peaks äh, komisjon, parlament äh, kiiresti selle vastu võtma. aga biomonitooring on samuti midagi sellist, millele meie tähelepanu on pööratud. seda on märgitud kui olulist tööstuse standardit töötajate kaitsel. mõned töötajad äh, on äh, minu poole pöördunud, rõhutades, et nad tahavad, et biomonitooring jätkuks ja selles küsimuses on mul mõningaid küsimusi peamiselt komisjonile. näiteks äh, kuidas te näete biomonitooringu rolli kaadmiumi puhul, kas see on kohane vahend, mida peaks kasutama? ja kuidas te näete suhet piirväärtuste ja selle mõtte vahel, et biomonitooring pannakse direktiivi. minu esialgse arusaama järgi ma ei saa aru, miks ei oleks võimalik eh, kombineerida biomonitooringut ja madalat piirväärtust, sest et madal piirväärtus eh, toob endaga kaasa muutused praktikates, biomonitooring aga on selline faktijärgne. ma ei saa ka päris hästi aru, miks miks biomonitooring ei saa olla osaks tervishoiu järelevalvest. ma oleksin valmis kaasama siia äh, töötajate kaitsemisel selgunud head praktikat siia direktiivi, seetõttu tahan pari-, Maarist asjast paremini aru saada. ja tahaksin väga äh, kuulda neid fakte komisjonilt jah, ka tänase koosoleku ajal, aga kirjalikus vormis ka, sest et on meie hulgas neid, kes peavad varem lahkuma. aitäh ja see tähendab, et annan sõna järgmisele variraportöörile, kes on proua McIntyre. aitäh. esiteks äh, aitäh raportöörile tema töö eest siin ma arvan, et äh, meie lähenemised sellistele kaustadel on nüüd juba päris hästi paigas ja ma arvan, et see on kasulik meie debatti silmas pidades. äärmiselt oluline on see, et äh, ohtusid piiratakse nii madalale tasemele kui äh, äh, praktikas teostatav, aga oluline on ka see, et mis iganes piirväärtused me paika paneme, siis need väärtused on tegelikult töökohal ka mõõdetavad see on midagi sellist, mida ma olen korduvalt ka varem öelnud, aga ma siiski rõhutan seda, et me üritame kaitsta töötajaid, nii et need tasemed peavad olema mõõdetavad seal, kus nad töötavad meie eesmärgiks peaks tegelikult olema võimalik saavutada, saavutada nii madal tase kui võimalik ja madalam kui see, mis tegelikult seaduses paika on pandud, nii et me peaksime julgustama liikmesriike aktiivselt investeerima teadusesse, julgustama ettevõtteid pidevalt, et nad püüaksid saavutada nii madalat taset kui võimalik aga me ei peaks siiski paika panema selliseid äh, seaduses ära määratud tasemeid, mis ei ole jõustatavad. ja peamiseks põhimõtteks ECR-i jaoks on, et igasugused uued ettepanekud, millega muudetakse piirväärtusi, nad äh, peavad läbima sama range hindamise, ähm, mis äh, oli nende tasemete määramisel juba alguses ja sama peaks puudutama igasuguseid lisaaineid, mida me võib-olla tahame siia panna. on kaks ainet, millest ma tahaksin rääkida. esiteks barüllium. Äh, mina olen aru saanud niimoodi, et äh, kättesaadav teadusandmed äh, näitavad, et traditsiooniline tase null koma null null null kuus milligrammi, see on töötajate kaitseks, see on tehniliselt ja majanduslikult teostatav enamikes tööstustes. enne äh, üleminekuaja lõppu on äh, tahetud, et kohustuslikult vaadatakse üle äh, nende piirväärtuste tõhus rakendamine ja ma arvan, et see on midagi sellist, mida me peaksime kaaluma. teine aine, millest tahtsin rääkida, on formaldehüüd ja siin on kaks punkti, mis on sellega seotud. esimest mainis juba proua Ulfskog, formaliin, siin ma olen esitanud muudatusettepaneku, vist number kuuskümmend üheksa on see, formaliin on kolmkümmend seitse protsenti formaldehüüdi lahus, kus lahustiks on vesi ja seda kasutatakse üldiselt äh, äh, kudede säili-, inimkudede säilitamiseks, see mängib olulist rolli haiguste diagnoosil ja äärmiselt oluline on minu arvates see, et komisjon seaks paika meetmed selleks, et formaliini oleks võimalik jätkuvalt äh, kasutada. ma arvan, et kui inimesed seda vaatavad, äh, siis äh, üldiselt ollakse nõus sellega, et selline asi on äärmiselt oluline. teine asi, mis puudutab formaldehüüdi, on oluline minu oma riigis, kuigi võib-olla mitte paljudes teistes. seda sellepärast, et Ühendkuningriigis eh, on eh, tavapraktikaks, eh, et leinavad lähedased käivad lahkunut vaatamas ja ei ole mitte haruldane, et see periood surma ja matuse vahel on kaks-kolm nädalat ja ma arvan, et see on see harjumatu asi. paljudes riikides eriti just äh, lõuna poole äh, Vahemere ääres äh, toimub matmine väga kiiresti, Ühendkuningriigis see niimoodi ei ole ja selleks, et selline asi oleks võimalik, on tegelikult äärmiselt oluline, et äh, seda surnud et seda, et surnud, see surnud keha säiliks ja seetõttu on äärmiselt oluline äh, ja, ja matusebürood on töötanud äh, ka selle nimel, et, äh, et nad saaksid vähendada formaldehüüdi põhiseid äh, tooteid ja nad said selle maha null koma viie punktini miljoni kohta, aga vähemaks nad seda hetkel ei saa ja ma tõesti väga loodan, et meil on võimalik see, sellega tegelikult arvestada. nii et mõjuhinnang, mis kaasnes esialgse ettepanekuga, mis puudutas formaldehüüdi. see keskendus peamiselt formaldehüüdi kasutamisel eh, puidu säilitamisel ja liimis. ja ma arvan, et eh, see aspekt, et me vaatame formaldehüüdi eh, konserveerimisel, et seda tuleks ka vaadata, nii et võib-olla tuleks äh, siin sisse viia üleminekuperiood äh, selle formaldehüüdi väga spetsiifilise kasutuse puhul. kindlasti on see midagi sellist, mida me arutame detailsemalt siis, kui me hakkame kogunema variraportööridega ja ma ootan meie tavapärast head koostööd, aitäh. Thank you, then I give the floor. aitäh ja nüüd härra Calve Chambon, palun, teil on sõna. Muchas gracias, senora presidenta. Estos son de los, de los temas que es. aitäh, proua esimees, see on üks selliseid küsimusi, mis on väga positiivne. kes ei oleks nõus sellega, et parandatakse töötajate äh, või kõigi meie tervist nii palju kui võimalik. me tahame teha seda nii palju, kui tehnoloogia ja vahendid meil seda teha võimaldavad. see on tegelikult Euroopa sotsiaalmudeli tuumaks, seetõttu me toetame seda direktiivi ja oleme kaasatud sellesse läbirääkimisse selleks, et äh, töötajate jaoks oleks tagatud hea tulemus. leiame, et raportööri poolt tehtud töö on suurepärane ja äh, sellest saab väga hea alguspunkt. peame vaatama ka teist nimekirja härra Rolanilt ja see võimaldab meil niimoodi töötada. parlamendi äh, poliitika järjepidevus siin valdkonnas tähendab seda, et see probleem, mis on diisliga, probleem, mida minu fraktsioon on jälginud, seda tuleb ka arvestada ja kui me vaatame kolmepoolseid läbirääkimisi teise nimekirja osas, siis äh, peab vaatama, mis, et, et millised asjad võivad kolmandasse nimekirja uuesti jälle üles tulla. me oleme alati öelnud, et see on meie jaoks oluliselt, eluliselt oluline ja me peame nende, neid küsimusi võtma tõsiselt, peame tagama, et piirväärtused pannakse paika äh, teaduspõhiselt, äh, kaasates äh, teadusandmed ja sotsiaalpartnerid tuleb tagada ka seda, et need piirväärtused, mis paika pannakse, on majanduslikult teostatavad. Need piirid peavad saama areneda. mäletan, kui ma töötasin elavhõbeda kaevanduses ja need emissioonide piirväärtused, mis olid lubatud, me ei teadnud täpselt, mis on need täiuslikud tasandid, aga see oli see, mida me saime mõõta ja paremat, paremini kalibreeritud äh, vahenditega saime me mõõta täpsemalt ja see muutis asju. nii et me peame arvestama seda, milline mõju sellel kõigel saab olema töökohtadele. tuleb tagada, et äh, me ei hakka siin iseendale vastu töötama ka tuleb äh, võimaldada piisavalt aega, et kohaneda. ja arvesse tuleb võtta ka seda, mis on hetkel võimalik ja seda, et me liiguksime õiges tempos. sellega, mida raportöör siin paika on pannud, ei ole meil mingisuguseid probleeme, me peame piirama neid ohtusid nii palju kui võimalik ja stimuleerima investeeringuid uutesse valdkondadesse. saadame omad äh, muudatusettepanekud, mis võtavad arvesse ka võimalikku mõju VKE-dele. raportöör proua Agea äh, palus ka, et me võtaksime arvesse tsütotoksilised äh, ained, äh, mis ei ole komisjoni ettepanekus sees. loomulikult peame me kaitsema töötajaid, kellel on äh, kontakt tsütotoksiliste ainetega, millega nad puutuvad kokku vähiravi teostades. Neid ei saa kohelda kui märtreid ja me ei saa luua ka olukorda, kus inimesed ei julge sellesse valdkonda tööle minna, arvestades, kuivõrd olulise valdkonnaga on tegemist, pidades silmas kogu rahva tervist. mulle meeldib raportööri mõte, aga minu muudatusettepanek toob välja erinevused erinevat tüüpi tsütotoksiliste ainete vahel, millega teadlased on välja toonud. keskendume nendele, mida peetakse ohtlikuks äh, ja piirmääradele erinevatele tsütotoksiliste äh, ainetele ja ka aeg, peab olema aeg ette nähtud kohanemist, me ei taha olla alarmistid, me ei taha inimesi hirmutada, panna neid mõtlema, et on ohud seal, kus te, ohtusid tegelikult ei ole, peame siin tegutsema hoolikalt. aga seda silmas pidades, olles konstruktiivne, toetudes raportööri suurepärasele tööle näete te minu muudatusettepanekutest, et äh, me oleme valmis olema konstruktiivsed ja saavutama väga tugeva olukorra trialoogiks. Ah euh, suur tänu, ma ei näe, et keegi kuue nimel äh, suu-, soovib sõna, seega proua Lambert. suur tänu, räägin äh, raportööri nimel, keda ei ole täna komisjonis kohal hetkel meie jaoks on äh, põhiküsimusteks äh, selle direktiivi kohaldamisalas ähm, äh, ained, mis on ÜRO Vähiuuringute Ameti sõnul võimalikud kantserogeensed ained. ja mm, vähi arenemise risk on suurem kui äh, üks kahe tuhande viiesajal juhul. me sooviksime selles ettepanekus näha ka muudatust. meie fraktsiooni arvates ähm, on raportööri poolt äh, ettepanek äh, ette pandud äh, bioseire sobimatu. me sooviksime ka lühemat üleminekuperioodi, et see oleks kooskõlas üldise äh, ajakavaga, mis, milles on sotsiaalpartnerid juba kokku leppinud. samuti on tõstatatud muid küsimusi, äh, mille edastame raportöörile, et äh, ta saaks nendega arvestada. nii et need olid meie poolt lühidad kommentaarid, aitäh! aitäh ja ENF-i nimel proua Melan suur tänu, härra esimees. Envi komisjonis olin raportöör ja siis vaatasin hoolikalt komisjoni teksti üle ja see oli väga tasakaalukas, meil olid esimeses kahes voorus pikad arutelud. komisjon võttis sellisel juhul arvesse seda, et peab leidma väga hapra tasakaalu töötajate äh, ohutuse äh, ja ka VKE-de probleemide vahel seoses investeeringutega ja me peame tagama, et nad saavad äh, järgida kõiki eeskirju, mis siin kehtivad. kakskümmend seitse riiki on andnud viie aine kohta direktiivi raames tagasisidet ja äh, ja need on üsna sarnased, seega ma arvan, et ähm, me ei pidanud ähm, minema eriti kaugemale sellest, mille komisjon ette pani, see tundus väga loogiline. Äh, kui nüüd välja arvata äh, üleminekuperiood, kui seda rakendatakse. mõned teist osalesid ka hääletusel, kuid ähm, väga ebademokraatlikul viisil lükati see teema tagasi kuigi sellesse panustasid kõik äh, fraktsioonid ja komisjon juba äh, kolmandat korda ei olnud võimeline Empli komisjonile arvamust äh, edastada, see on samas tegelikult väga oluline küsimus, sest on teatud ained, millega inimesed puutuvad naha kaudu kokku, näiteks formaldehüüd, samuti keskkonnafaktor kui vaadata näiteks nüüd berülliumi ja kaadmiumi, siis need ained on väga levinud vees ja õhus ka kakskümmend või kolmkümmend aastat pärast seda, kui äh, nendega seotud ettevõte äh, on kadunud või kui äh, ehitusettevõte on tegevuse lõpetanud. Need tekitavad raskusi, sest kui töötaja taotleb Äh, kompensatsiooni, siis kuidas me suudame määratleda konkreetse seose töötaja äh, probleemide ja keskkonnatingimuste vahel, seega see küsimus on väga oluline meie komisjonis. on ka aineid, mille puhul ei ole palju arutletud, kas need on kartsinogeenid või mitte paljudes riikides riikides, kus äh, need ei ole majanduse koha pealt väga olulised, äh, taotletakse piirmäärasid. kui me üritame neid äh, direktiive muuta, siis loomulikult peame neid ka arutama. kui me neid direktiive aga ainete osas muudame, näiteks tsütotoksiliste ainete puhul või emissioonide osas, siis kui me ei võt-, me peaksime võtma arvesse ka keskkonnaga seotud küsimusi. kui vaadata äh, diislikütuse saasteaineid, siis äh, nendega puutume kokku kõik. seega me peame vaatama üle need ained, mis on siin ette pandud ja ma ootan neljandat äh, aruteluvooru, kui me selles osaleme, siis äh, esitaksin uuesti mõned küsimused. Äh, keemilised ained ei järgi poliitilisi piire. ma arvan, et mõned kolleegid siin ei ole üksteist kuulanud, sest nad soovivad mingisuguseid poliitilisi piire järgida. aitäh nende küsimuste eest sõna saab komisjon, kui ta seda soovib, aga soovite, palun. Yes, good morning or good jah, tere hommikust või tere päevast kõigile ähm,. olen komisjoni äh, ehm, tõhjuvee peadirektoraadist, kõigepealt eh, suur tänu selle äh, raporti projekti eest ähm,. meil on hea meel, et äh, piirmäärade osas ei ole olulisi muudatusi ette pandud, loomulikult üleminekuperioode tuleb lähemalt vaadata. meie kõigepealt näeme samuti diisli osas äh, tunneli lõpus valgus, seega meil oleks äh, väga hea meel, kui me juba selle nädala jooksul saame seal edasiminekuid teha. meie põhiline mure puudutab äh, muidugi muudatust tsütotoksiliste ravimiste osas sest äh, meie ei ole omadel põhjustel seda ettepanekut teinud. sest meil ei ole esiteks äh, sellistest äh, ainetest mingit konkreetset nimekirja. nii et meil, nii et meil ei ole mingisugust teaduslikku hindamist Euroopa Liidu poole pealt meil ei ole mõjuhinnangut selle kohta, millised äh, oleks äh, selliste ainete reguleerimise äh, sotsiaalmajanduslikud mõjud. ja me peame seda komisjonis veel arutama, kas kartsinogeenide ja mutageenide direktiiv on õige koht, kus seda reguleerida, sest meil on ka muid seadusandlikke vahendeid, millega ravimeid reguleeritakse. meil on selliste ravimite äh, Äh, käsitlemiseks küll olemas suunised, kuid neid tuleb äh, äh, uuendada, mis nüüd puudub diislikütusega kokku puutuvaid töötajaid, siis ma kardan, et võib-olla oleks vara need ained tuua juba siia kolmandasse ettepanekusse, sest sest komisjoni president Juncker ütles, et selle teema teine ja kolmas muudatus on väga olulised ja nendega tuleks äh, olemasolevates õigusaktides tegeleda. see puudutab siis tsütotoksilisi aineid, kuid loomulikult võtame seda teemat väga tõsiselt. ja vaatame, mis äh, nendest aruteludest äh, välja tuleb parlamendi ja nõukoguga. seoses nüüd küsimustega, mis puudutab kaadmiumi nõuandekomisjon on andnud meile äh, kaks võimalust, äh, piirmäär üks ja piirmäär neli bioseirega, samas aga meie õigustalitus soovitas äh, mitte seda varianti kasutada. me ei saa bioseire nõuet sisse tuua kartsinogeenide ja mutageenide direktiivi kaudu sest see puudutab äh, õhku ja töötajate äh, hingamistsooni. meie õigustalitus äh, ütles, et seda ei tohiks siia kaasata. Need arutelud jõudsid meieni ka siis, kui oli juba üsna hilja. seega peame siin mõtlema selle üle kaadmiumi osas seega ütles õigustalitus, et me ei peaks äh, õigusdirektiivi äh, teksti bioseire nõuet sisse panema, seega me peame konsulteerima siin veel õigustalitusega. liikmesriigid on äh, samuti teinud ettepanekuid, liikmesriigid, kes on bioseiret rakendanud, nad soovivad kõrgemat piirmäära, et bioseire puhul ei oleks piirmäär niivõrd range aga me leiame, et me ei saa seda siiski liikmesriikidele nõudeks panna, seoses nüüd formaldehüüdiga oleme samuti ähm, nõuandekomiteega arutanud äh, koos ka Ühendkuningriigi ja Iirimaaga. me vaatame, kuidas siin äh, eranditega on, millised erandid oleks sobivad. üleminekuperiood Berylliumi ja ka teiste ainete jaoks. meil on selles osas olnud äh, pikki arutelusid, ka teie poolt on ette pandud, et äh, need peavad olema kas lühemad või pikemad. seega ootame teie lõplikku seisukohta selle kohta, et seda edasi arutada. kindlasti võtame seda arvesse. ja seejärel äh, liigume edasi triloogide juurde. mõjuhinnangu olulisus ning äh, teadusliku hindamise olulisus, ma peaksin, soovin seda rõhutada, äh, südotoksiliste ainete puhul ei ole meil veel mõjuhinnangut olemas, kuid äh, võtame seda ettepanekut või seda järeldust väga tõsiselt, et tsütotoksilised ained on kantserogeensed Need on praeguse seisuga minu kommentaarid, ootame huviga raporti järgmist versiooni ning kindlasti saame äh, vastata veel teisigi, teistelegi küsimustele kirjalikult, sest pean siin tehnilistes küsimustes kolleegidega konsulteerima, aitäh! okei okay,, merci! Euh, aitäh, ma ei tea no igal juhul me näeme seda tehtud tööd juba. ja hääletus on ette nähtud kahekümnendaks novembriks ja lisaks tuleb enne mitmeid variraportööride koosolekuid. nüüd lähme edasi järgmine, järgmise teema juurde ja see on, see puudutab Euroopa investeeringute kait-, stabiliseerimise vahendi loomist ja annan sõna Enrique Calve Šambonile. Merci, monsieur le president ning nüüd äh, lähen üle hispaania keelele. Bueno, estimados colegas, estimados ponentes. head kolleegid, raportöör, variraportöörid. komisjoni ettepanek äh, esitatakse ajal, mil Euroopa Liit seisab jätkuvalt silmitsi investeeringute puudusega, mis äh, õõnestab äh, liidu pikaajalist majandusarengut. samuti nõrgestab see Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning sellel on negatiivsed mõjud ka töökohtade loomisele, majanduslikule äh, ühtekuuluvusele. me ei tohiks siin unustada et Euroopa Liidu eelarve null koma üks protsenti kogu sellest äh, tohutust summast, seda ei kasutata isegi Euroopa Liidu investeeringuteks, sest raha ei ole rohkem järel. kui äh, tegevuskulud äh, on välja võetud, siis meil ei ole rohkem raha järgi Euroopa investeeringute jaoks kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis protsenti, mis on ette nähtud investeeringuteks. me kutsume, me, seda arvesse võttes on meie majandusliit täiesti naeruväärne. selles kontekstis äh, põhinevad äh, instrumendid ühtsel rahanduspoliitikal, majandus- ja rahaliidul ei ole vajalikke töövahendeid, et tulla toime suurte asümmeetriliste äh, šokkidega, samuti ei ole võimalik äh, tagada investeeringutasemete jätkusuutlikkus. me peame konsolideerima või looma majandus- ja rahaliidu ja selleks peame võtma äh, otsuseid mitte ainult liikmesriikide tasandil, keda ühendab ühine valuuta, vaid meil peavad olema eelarve ja fiskaalvahendid ka Euroopa Liidu tasandil ja me peame seda kõike koordineerima Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liidu ähm, investeeringute stabiliseerimise vahend äh, toetaks avaliku sektori investeeringuid toetuste ja laenude kujul nendele liikmesriikidele, keda on mõjutanud suured asümmeetrilised vabustused. seda fondi kasutatakse siis, kui äh, siseriiklikud vahendid ei ole piisavad, kui riiklik äh, fiskaalpoliitika puutub kokku kestlikkusega, seotud probleemidega. kui siseriiklikul tasandil ei ole seda võimekust, siis peame tegutsema Euroopa Liidu tasandil ja tagama, et Euroopa Liidu tasandil oleks ka see, selle kõige osas koordineerimine olemas. raportööri seisukoht, et miski on parem kui mitte midagi, liigub küll õiges suunas. seega me toetame seda ettepanekut. ma palun teil seda ettepanekut toetada, kui me siiski märgime, et äh, sellest ei piisa, et äh, tulla toime Majandus- ja Rahaliidu põhimõtteliste mm, probleemidega pikemas perspektiivis aitab see meil äh, suurendada majanduskasvu, tööhõivet äh, ning äh, parandada ka mm, majandus- ja sotsiaalpoliitikaid, kuid siin ei puudutata kahte probleemi, mille ma sooviksin siiski esile tuua. esiteks, kolmkümmend miljardit on siin eraldatud rahastust kolmkümmend miljardit, see on pool sellest, kui palju äh, maksis Iirimaa päästmine ja ma sooviksin mainida, et Iirimaa ei ole just maailma suurim riik. kui nüüd veel kaugemale minna, siis on see täiesti naeruväärne summa. seda tuleks suurendada, sest see ei ole piisav vaatame kas või kõige hiljutisema kriisi arvandmeid. samuti sooviksin äh, veel midagi mainida, äh, nõuetele vastavuse kriteeriumid on äh, ranged. Need keskenduvad töötusele küll õigel viisil, ma leian. see on väga oluline ja me peame mõistma kas äh, töötus on struktuurne või äh, tsükliline. seega me peame siin investeeringute stabiliseerimise vahendis sellega arvestama, kuid see ei ole ainuke kriteerium. üks ähm, Majandus- ja Rahaliidu suurimaid äh, nõrkusi ja ka Euroopa Liidu enda suurimaid nõrkusi on äh, on see, et teatud riikides toob majanduskasv kaasa ka suuri, suurt ebavõrdsust ja sellega kaasneb vaesuse kasv, need kaks probleemi on omavahel seotud ja seetõttu panen ette, et me laiendame neid kriteeriume, mida see fond kasutab. minu arvates äh, oleks, äh, oleks vale mõelda, et et tegemist on ainult äh, äh, rahastusprobleemiga, näiteks asümmeetriliste šokkide puhul, meil ei ole äh, ajaloos näidet sellisest rahandusliidust, mis poliitiliseks liiduks üle läheb, kui poliitilist liitu ei ole, siis ka see majandusliit lõpuks haihtub õhku seega me peame siin keskenduma sotsiaalsetele küsimustele. kui me üritame soodustada selle fondi kasutust esimees äh, soovib vist, et ma lühemalt nüüd kokku võt-, räägiks, võtan kokku, siis et soovime ka äh, teie arvamusi kuulda. ma loodan, et me saame seda ettepanekut veelgi parandada oma raportis äh, püüame selle fondi teha võimalikult äh, kasulikuks nii sotsiaalse ühtekuuluvuse kui ka tööhõive osas, et Euroopa Liit saaks siin rohkem ära teha. E, rahvapartei poolt härra Didier'd ei ole, ta on palunud vabandust oma puudumise eest, aga tema ettekande loen teile ette, Rahvapartei soovi, on soovinud kogu aeg rakendada Euroopa investeeringute stabiliseerimise sarnase vahendi selleks, et oleks võimalik tagada liikmesriikide investeeringud kriisi ajal. fraktsioon soovib, et, et meil oleks inimesi kaitsev Euroopa ning seetõttu toetab komisjoni ettepanekuid, mille eesmärgiks on luua niisugune mehhanism, mis võimaldaks võidelda majandusšokkide tagajärjega. samas on raportis mitmeid probleemseid kohti, mis on, mis lähevad kaugemale fraktsiooni algsest ettepanekust, esi, eriti kaks punkti, Eh, esiteks eh, nähakse ette eh, võimalus fondile sekkuda ka majanduse aeglustumise puhul ja see, see läheb väljapoole seda, mida Rahvapartei soovis, teiseks Rahvapartei on vastu esialgselt ette nähtud fondi vahendite kolmkümmend miljardit summa suurendamisele, ta on seisukohal, et kätte saa-, et et olemasolevad fondid peaksid olema rakendatavad võtmetähtsusega investeeringute tegemiseks, ehk siis mm -hmm Eh, eelarvel peaks olema, fondi eelarvel peaks olema selged eesmärgid. võimaluste piirides peaks olema võimalik toetada võtmetähtsusega investeeringuid selleks, et luua töökohti ning seetõttu variraportöör fraktsiooni nimel soovib selgitust raportöörilt selles osas, kas ta tulevikus soovib, et loodaks sisuliselt makromajanduslik stabiliseerimisvahend ja mida raportöör sellega siis ilma peaks, arvestades seda, et meil on olemas juba sarnane mehhanism ja teiseks toimub, et raport võimaldab seda fondi kasutada erimehhanismide kontekstis liikmesriikidel ning äh, raportöör võiks täpsustada seda aspekti. ning äh, see on härra Didier Geoffroy nimelt esitatud seisukoht ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Agnes. Also on behalf of ka variraportöör ei saa siin olla, ta andis mulle oma märkmed äh, seoses komisjoni ettepanekuga äh, luua Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend äh, Ähm, ilma, et nüüd siin puhtalt majanduslikke küsimusi arutada, arutada, meie fraktsioonil on teatud ettepanekud äh, ettepaneku osas. selle fondi eesmärki tuleb määratleda ja täpsustada ähm, seoses teiste instrumentidega, mis meil olemas on. investeeringute stabiliseerimise vahend on üks parimaid viise, kuidas Euroopa Liidu eelarvet paremini äh, kasutada, et meie tihedalt seotud majandusi tugevdada ning aitab kaasa ka majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse arendamisele. seega see on väga, väga hea, kuid sotsiaalne äh, ühtekuuluvus äh, on palju enamat kui tööhõivemäärad, haridus või koolitused, seega me sooviksime, et siin äh, oleks mainitud ära ka Euroopa sotsiaalõiguste sammas, et et see oleks seostatud avalike investeeringute nõuetega. ja teiseks, meie arvates need tingimused, need nõuetele vastavuse tingimused ei võimaldaks äh, investeeringute stabiliseerimise vahendil äh, tsükliliselt toimida. seega me loodame, me soovime, et seda parandataks, et äh, liikmesriigid, kes kõige rohkem stabiliseerimisabi vajavad, ne-, nad peavad tavaliselt äh, läbi viima mingisugused kohalise, mingisugused kohanemisprotseduurid või, või muud. nüüd äh, töötus, võrdlusmäärad võrdlusmäärad Euroopa keskmiste töö, töötusmääradega, see aitaks paremini kaasa selle vahendi kasutamisel just sellistel juhtudel, kui seda tõesti vaja on. seega me peaksime vaatama mitte ainult riiklikke töötuse võrdlusandmeid, vaid ka liidu keskmisi andmeid kui selle vahendi eesmärk on parandada sotsiaalset ühtekuuluvust, siis keskmine mm, Euroopa Liidu tööhõivemäär peaks olema see, mille järgi otsustada, kas eh, meil oleks vaja rohkem Euroopa Liidu sisest ühtekuuluvust. seega tuleks, eh, kui me vaatame ainult eh, töötuse määrasid riikides, siis see oleks liiga kitsas järgmiseks, äh, investeeringute stabiliseerimise vahend ei tohiks puudutada ainult investeeringute kaitseskeeme, nagu komisjon seda ette näeb. me toetame seda, et siia arvataks sisse ka töötustoetuste äh, kava, millega saaks äh, kõrvaldada ebakõlasid. sellega saaks säilitada töötustoetuste süsteemi liikmesriikides ja viimane punkt, me usume, et Euroopa Liidu roll siin peaks äh, olema seotud äh, vahendi juhtimisega, eelkõige avalike investeeringute äh, jätkusuutlikkuse hindamisel. komisjon soovib ainult teatud juhtudel seda teha, kuid me leiame, et Euroopa Parlamendi, parlament peaks olema selles, sellega seotud. me soovime raportöörile edu ja teeme temaga koostööd, et koostada praegusest parem raport, aitäh! Merci pour ECR. Euh, e aitäh, ECR-i nimel proua Trevesis. aitäh ning tänan raportööri härra Kalvi Šamboni. stabiliseerimisfond ESF peaks Äh, võitlema asümmeetriliste šokkidega mm, väärt, vääringu liidus. ehk siis asi puudutab äh, šokke, mis puudutavad ühte liikmesriiki või regiooni äh, rohkem kui teisi, nii tavaliselt seda mõistet defineeritakse. paraku artiklis neli toodud kriteeriumid ei ole sobivad nende asümmeetriliste šokkide tuvastamiseks Nad ei ole seotud regiooni või liikmesriigi majandustulemustega võrreldes teistega, vaid räägivad sisuliselt varasematest tulemustest sama riigi puhul. ehk siis niimoodi võiks, ehk niimoodi on väga raske mõõta asümmeetrilisi šokke. ning eh, mul on seetõttu küsimus komisjonile, et kas komisjon ei järgi praeguseid eh, teadlas, teadlaste seas eh, käsit-, kasutusel olevaid äh, Äh, metoodikaid ja termineid või on siin tegemist mingi tõlkeprobleemiga? ma ootaksin komisjonilt vastust. edasi, riikide puhul, kes on kaotanud juurdepääsu finantsturgudele, see on sisuliselt juba Maastrichti kriteeriumite riik-, rikkumine sest riigid peavad tagama neid kriteeriumite järgimise ja kui nad seda ei tea, siis kas siis äh, need äh, suuremad riigid peavad või tugevamad riigid peavad neid toetama, see ei oleks õiglane, see on juba üm-, ümberjagamine ning ei tekita motivatsiooni. ning äh, mis toimub siis retsessiooni puhul? et riigid ju sisuliselt sooviksid vähendada oma investeeringuid ja, ja lasta endale need erinevused kinni maksta stabiliseerimisfondist ning keskmine äh, määr on umbes kolm protsenti OECD äh, definitsiooni kohaselt praegu. ja, ja siis need on päris suured summad, näiteks kui me räägime Itaaliast, härra Calvi Chambon, me märkis siin Iirit, siis on siin nelikümmend viis miljonit eurot, nii et suure kriisi puhul võiks siin äh, jõuda lihtsalt ka kolme, võiks kolmkümmend miljardit olla liiga väike summa. ning raportöör räägis sellest ka. seetõttu muudatusettepanekus kakskümmend viis soovitakse suurendada seda summat ja mitte siis lihtsalt sõltumatu hinnangu alusel, vaid komisjoni enda hinnangu alusel. komisjon peaks seega siis andma hinnangu oma tööle ning sisuliselt komisjoni volitusi võiks siin laiendada. siin on aga puudu ja kolleeg Jungeeriusega sotsiaaldemokraatidest olen siin täiesti päri, e, siin on puudu parlamentaarne kontroll ja mul on tegi-, mul on küsimus, miks siis, miks, miks teised ei nõua seda parlamentaarset kontrolli, et kindlasti võiks selle, sellise muudatusettepaneku teha? Euroopa investeeringute stabiliseerimisfondi puhul on tegemist ilmselt vahendiga, mis tugineks liikmesriikide vahelisele kokkuleppele ja siin tekib küsimus, kuhu paigutub parlamentaarne kontroll. kas teostab seda Euroopa Parlament või teostavad seda liikmesriikide parlamendid? igal juhul äh, selle aruande peaks, lõpparuande peaks koostama komisjon, komisjon peaks hindama siis äh, oma tööd ja siin ei näe jällegi mingit demokraatlikku kontrolli võimalust ja mul tekib küsimus ka äh, sellega seoses, miks komisjon selle leppe sõlmimiseks ei ole teinud ettepanekut muuta Euroopa lepinguid, sest EISF peaks nagu ESM-gi äh, alluma komisjoni vahetule kontrollile. et kas komisjon ei usalda enam äh, Euroopa lepingute muutmise menetlust? või üritatakse niimoodi remontida katkist eurosüsteemi, härra Didier vist rääkis sellest igal juhul on seda väga raske selgitada Euroopa kodanikele, sest see on äärmiselt läbipaistmatu. ESF on taaskord niisugune üks nendest lühenditest, millest inimesed ei saa aru Euroopas, neid on nii palju. ei nende funktsiooni, nende asutuste funktsioonidest ega ülesannetest ega pädevustest ega sellest, mis nad on. ehk siis peidetakse poliitilist võimu niisuguste konstruktsioonide sisse ning demokraatlik kontroll toimib Euroopa Liidus järjest vähem. lõpetuseks on mul veel üks küsimus komisjoni eh, esindajale. Ingliskeelses redaktsioonis on artiklis seitse kirjas, et maksimaalne laenude summa on eh, praegune la-, eh, summa pra-, on põhimõtteliselt kuni kolmkümmend miljardit eurot, mis on lubatud anda liikmesriigile. mis tähendab see põhimõtteliselt? et võib-olla te saaksite selgitada inimestele, kes on äh, nooremad äh, kui, kui need, kes mäletavad nalju, kus äh, raadios öeldi ka, et ja põhimõtteliselt on vastus jaa, aga tegelikult et äh, minu meelest komisjon peaks seda asja selgitama ning esitama teised kriteeriumid ja nende paikapanemine peaks olema mingi sõltumatu asutuse pädevuses ning meenutan kolleegidele veel, et meil on vaja tagada, et asja üle oleks parlamentaarne kontroll. ja vastasel juhul tuleks lepinguid muuta, Euroopa lepinguid. esitan vastavad muudatusettepanekud ning jään optimistlikuks koostöö osas härra Kalvi Šamboniga, aitäh! tänan, proua Lambert! Thank you and I aitäh! ma arvan, et raportööri töö on väga hea aluse loonud, kuid tänaste arutelude puhul on näha, et meil on veel väga palju küsimusi, millega tuleb arvestada. meie esialgne seisukoht on, et et on väga positiivne märk, et Euroopa Liit soovib õppida finantskriisist ja parlament on ka seda soovinud ja meil on hea meel, et ja me soovime, et ka sotsiaalvaldkonda siin siis, siin arvestataks. me hea meelega toetame selliseid ettepanekuid. on äärmiselt oluline suunata investeeringuid liikmesriikide avaliku sektori ähm, finantseerimist toetama. siin äh, on ka teisi tagajärgi sotsiaal, eelarvete vähendamisel on sotsiaalsed tagajärjed ja tagajärjed kodanike elule. seega siin peaks olema nii ruumis kui ajas võrdsustav mõju ja me arvame, et need parandused ähm, aitaksid sellele kaasa, kuid need, kuid me peame väga ettevaatlikud olema siin nende tingimuste puhul äh, osaliselt äh, selle mittetsüklilise mõju vastu, osa tõttu, kuid ka seetõttu, et see võib mõjutada neid, kes on kõige haavatavamad. ja kuidas see nüüd riigipõhiste soovitustega saab töötada koos äh, eriti need liikmesriigid, kes oma Euroopa semestri raames antud soovitusi ei järgi, kas siin tuleks äh, sekkuda ja ähm, ja nõuda sellist meetmet, teatud meetmete kasutusele võtmist. me leiame, et, äh, et äh, töötuse määrade kasutamine on üsnagi robustne instrument, kui vaadata seda, mis liikmesriikides toimub seega me oleme huvitatud äh, sellega töötamisest, nagu ka teised siin on maininud, ja samuti soovime, et siin oleks äh, rohkem läbipaistvust, aitäh! Merci, monsieur Liarik n'est pas là. Äh, aitäh, härra Jariki ei ole siin, härra Martani ei ole samuti. seetõttu proua Jirunson Äh, komisjonilt saab sõna nüüd, palun. okei okay. uh,, äh, thank you very jah, suur tänu, olen Olivia Kalgo ja kõigepealt äh, soovin tänada raportööri suurepärase töö eest selle arvamuse osas investeeringute stabiliseerimise vahendi kohta Äh, ootame huviga parlamendiga suhtlemist ja äh, parlamendi seisukoha arutamist sellel teemal. meie jaoks on väga oluline, et parlament äh, seda ettepanekut toetaks, et me saaksime kiiremini nõukoguga läbirääkimisi pidada, hetkel on need läbirääkimised üsna aeglased, sest liikmesriigid ootavad mingit poliitilist signaali selle kohta, kuidas edasi toimida nüüd, äh, mis puudutab äh, raportööri poolt esitatud muudatusettepanekuid, ma sooviksin siin veidi selgitada ähm, seda kolmekümne miljardilist äh, äh arvu, me oleme vaadanud muudatusettepanekut kakskümmend viis, kuid äh, ja mõistame seda, kuid komisjonina peame väga ettevaatlikult Euroopa Liidu eelarvet täitma ja oma ettepanekutes arvestama seda, mis on meil tulevikus äh, saadaval. seega ole, oleme küll teinud ettepaneku seda suurendada uue mitmeaastase finantsraamistiku raames, kuid äh, seda ei tehtus, ei tehta, siis äh, on rahastust äh, tulevikus vähem. samas oleme siiski ka täpsustanud äh, stabiliseerimise vahendi antavat abi nii, et seda kolmekümne, et see kolmekümne miljardiline eelarve on piisav summa kõikide liikmesriikide toetamiseks, kellel oli probleeme viimase finantskriisi ajal ja meil oleks võima-, olnud võimalik äh, viimase finantskriisi ajal stabiliseerida kümme protsenti avalikest kulutustest, mis ei ole sugugi mitte väike summa, ähm, paralleelselt saaks stabiliseerimisabi anda ka selleks, et äh, stabiliseerida vahendi funktsioneerimine, kuid see eeldaks, et me kujundame välja konkreetsed äh, vahendid aluslepingu raames. muudatusettepanek kakskümmend kuus. me ei tohiks äh, unustada, et äh, kogu vahendi üldeelarve piirab meid ning me peaksime vältima seda, et seda vahendit saavad kasutada ainult üks või kaks liikmesriiki, mistõttu me lisasime tingimused, sellest saavad osaleda liikmesriigid, kes vajavad kuni kolmkümmend protsenti olemasolevast summast, meie jaoks on vaja see tingimus selleks, et liikmesriigid saaksid võrdsetel alustel siin konkureerida. järgmine muudatusettepanek, me leiame muidugi, et äh, see muudatusettepanek äh, paistab, ütlevad, et äh, vahendil ei oleks stabiliseerimise osas mingisugust mõju kuid meie vaidleksime sellele vastu, investeeringute stabiliseerimise vahend äh, võimaldaks ennetada ähm, majanduslanguse allakäiguspiraali, võimaldaks vähendada keerulise majandusliku olukorra kestust ning äh, see võimaldaks ka laenude andmist tööstusele, mis vähendaks ka asümmeetrilisse šoki all kannatava liikmesriigi eelarve puudujääki see võimaldaks äh, stabiliseerida finantsturgusid. mis puudutab nüüd ka seda, esitati ka küsimus, mida me mõtleme siin sõnadel in principle põhimõtteliselt. me mõtlesime siin laenude juures seda, mitte üldisemalt. nüüd äh, vastavusnõuded Nendega soovisime me luua selle vahendi sellisel kujul, et, et ei tekiks mingisuguseid püsivaid, püsivaid rahaülekandeid. et me saaksime selle vahendi raames keskenduda valitsuste käitumisele, liikmesriigil võib olla mingisugune menetlus algatatud seoses äh, šokiga, kuid meil ei tohiks olla nõukogu otsust, äh, mille koheselt liikmesriik ei ole võtnud vajalikke samme selleks, et olukorda parandada. selle kõige valguses äh, näeme, et parlamendi ja komisjoni seisukohad on aina sarnasemad ja ootame huviga edasist koostööd teiega, et seda teksti paremaks muuta, aitäh! tänan! kui sa, kui sa soovid midagi öelda, siis väga lühidalt, sest meil on kakskümmend minutit ainult aega viimasele punktile, palun! E, Enrique. no lähme siis asja juurde, suur tänu mm! -hmm väga hea äh, kokkuvõte eelkõnelejate öeldule. ning nüüd viimane punkt, õiguste ja väärtuste programmi loomine, proua äh, Jean Lambert on raportöör, palun tal teha võimalikult lühidalt selleks, et jääks aega ka variraportööridele, aitäh! otsin õigeid dokumente. nii et äh, oleme kõik sellega kimpus. niisiis. arvamus seoses õiguste ja väärtuste programmi loomisega. tegemist on olemasoleva rahastamisprogrammi ülevaatamisega, sisuliselt pannakse kokku kaks olemasolevat programmi, nii nagu ma oma äh, dokumendis olen öelnud. ning sisuliselt on siis järgmises MFF-is äh, sätestatava programmiga, mille eesmärgiks on rakendada põhiõiguste harta äh, osas, mis puudutab ka töötamisega seotud õigusi, siin ma olen rääkinud diskrimineerimisest ja palgalõhest meeste ja naiste vahel arvestades, et meie ülesanne tööhõivekomisjonina on tagada, et meil oleks kaasavus olemas töötamisel ning et kõiki koheldaks väärikalt, on see rahastu eriti oluline selles plaanis ning äh, on seostatav sellega, mis, äh, mis me eelnevates aruteludes täna oleme rääkinud seoses põhiõiguste harta rakendamisega konkreetsemalt. üks olulisemaid asju, mida soovime rõhutada siin. oleme üritanud esitada võimalikult vähe piiratud muudatusettepanekuid, et vaadata tõesti ainult meie pädevusala. oleme rõhutanud, et vaja on edendada õigusi ja väärtusi, mitte ainult neid kaitsta. ning seetõttu näete meilt muudatusettepanekut, mis räägib Äh, praegusest Exineti rahastamisest, mis võtab kokku võrdõiguslikkuse tagamisega tegelevad asutused, aitab neil koostööd teha. see on eriti oluline, arvestades, et tegemist on seaduse alusel loodud asutustega, mille ülesanne on toetada ja edendada Euroopa õigusaktide rakendamist. Need on erinevad selles mõttes vabaühendustest, kes sama teemaga tegelevad nii et muudatusettepanekute hulgas, millega ma olen, mille ma olen esitanud, on ka ettepanek seoses asja pealkirjaga. et me räägiksime äh, õigustest, väärtustest ja võrdõiguslikkusest, et oleks selge, et me üritame edendada võrdõiguslikkust. meil on siin muudatusettepanek kaksteist, kus räägime äh, et asi peaks olema inimeste jaoks oluline, oluline, sest iga kord, kui me räägime kodanikest, siis tekib meil vaidlus, kes meie jaoks on kodanikud, kas kodanikud seaduse alusel või kodanikud siis kaasavas, laiemas mõttes, kus siis hõlmatakse kõik inimesed, kes elavad Euroopa Liidus. et kui me räägime väärtustest ja õigustest, siis tegelikult meie peaksime, me peaksime kasutama niisugust kaasavamat määratlust, et et me ei välistaks inimesi, kes tegelikult peaksid ka saama neid rahasid kasutada veel muudatusettepanekuid, mille ma olen esitanud, üks nendest soovib tõmmata paralleeli uue andmekaitsemääruse juurde, et varasemad eh, ettepanekud on juba käsitlenud andmekaitset, et andmekaitse on kindlasti üks asi, mida me siin peaksime arvestama iseäranis siis, kui me seostame selle eh, niisuguste küsimustega või vaatame niisuguseid küsimusi nagu vihakõne internetis mis puudutab struktuuri, siis üks asi, mille olen ette pannud, on et tegevuste nimekiri, mis on lisas, peaks toodama põhiteksti. et ole, et see oleks koheselt näha, et see oleks määruse tekstis sees ning selgelt määruse tekstis sees reguleerimisalana. Need on need kõige olulisemad punktid, millele soovin juhtida komisjoni liikmete tähelepanu ja olen valmis tegema koostööd. aitäh! tänan. meil on umbes veerand tundi jäänud, nii et palun nüüd variraportööridel üritada tõesti teha väga lühidalt ja piirduda kahe minutiga. vastasel juhul ei saa kõik variraportöörid sõna. rahvapartei poolt härra Kosa. Köszönöm szépen, szerintem nincs nehéz dolgom abban, hogy röviden szóljak. Aitäh! meie ees on arvamus, mis on väga hea alus heaks seisukohtade vahetuseks või aruteluks ning kui muudatusettepanekud esitatakse, siis eh, saame nende põhjal edasi liikuda. üks asi on aga, millest tahaksin praegu rääkida. mul on jäänud mulje, et kõik fraktsioonid toetavad seda et äh, küsimus äh, seoses puudega inimestest peaks saama siin keskse käsitluse. Euroopa Liit on äh, ühinenud ÜRO konventsiooniga puuete inimeste õiguste kohta ja seetõttu on siit teravalt puudu vähemuste teema ning seda tuleks selgemalt esile tõsta lisaks tahaksin tõstatada andmekaitsega seoses järgmise teema. teeksin ettepaneku, et et me oleksime siin ettevaatlikud, me ei tohiks nõustuda ettepanekutega, mida on raske pikas perspektiivis rakendada. neljandaks, räägin mõõdikutest. me peaksime selgelt võtma seisukoha, et kogu protsessis ühemõtteliselt tuleb paika panna mõõdikud, et meil oleks võimalik täitmist ja rakendamist, rahade rakendamist ja kulutamist mõõta ja kontrollida. mul on väga hea meel, et sellelt pinnalt on võimalik teha koostööd ning et selle tulemusena saame me dokumendi, mis aitab meil liikuda soovitud eesmärgile lähemale. nimelt, et aidata vabaühendusi selleks, et nad suudaksid keskenduda oma oluliste ülesannete täitmisele, mis aitavad meil meie prioriteete saavutada. aitäh! sotsiaaldemokraatide poolt äh, proua Slavozanato ning palun samuti üritada jääda kahe minuti piiridesse, aitäh! tänan, esimees! tahaksin samuti tänada proua Lambertit, kes on raportöör, sest äh, nõustun päris mitmete tema poolt esitatud märkustega. sotsiaaldemokraatide esindajana üritan raportit äh, muuta veelgi paremaks, esitades konkreetsed muudatusettepanekud selleks, et meie saaksime niisuguse reguleerimisvahendi, mis aitaks võidelda diskrimineerimise vastu ning aitaks kaasata marginaliseeritud rühmi ühiskonnas. see programm peab aidata, aitama meil edendada jagatud väärtusi, mis on asi, millele Euroopa rajaneb ning Euroopa kodanikud peaksid lähtuma nendest väärtustest aga sageli seda ei tehta, sellepärast et meil on populism, meil on äärmus parempoolsed, kes omandavad suuremat mõju Euroopas ning seetõttu väärtused ja õigused muutuvad veelgi olulisemaks ja neid tuleb toetada. aprillis võtsime parlamendis vastu dokumendi, milles palusime komisjoni esitada ettepaneku õigusliku vahendi vastuvõtmiseks, mille abil oleks võimalik vabaühendustel jätkata äh, põhiõiguste kaitsmist. komisjoni reageering sellele ettepanekule oli positiivne, aga ei ole piisav. vabaühendustel on järjest, järjest raskem anda panust põhiõiguste ja inimõiguste alasse, alasesse arutelusse Euroopa Liidus. paljudes riikides on astutud meetmeid isegi vabaühenduste tegevuse vastu selles valdkonnas, on neid delegitimeeritud, on neid häbimärgistatud. seetõttu on meil oluline tagada, et see raha läheb vabaühenduste kätte ja selleks on vaja natukene muuta paindlikumaks rahastamismehhanismi. kui me räägime programmi raames eh, kättesaadavast summast sada nelikümmend üks miljonit eurot, siis eh, on väga kahju, et ei leitud võimalust eraldada suuremat summat, sellepärast et tegemist on rahastuga, mis peab tegelema eh, probleemidega, mis on Euroopa Liidule eriti olulised järgnevatel aastatel arvamuseelnõuga seoses olen raportööriga päri, et eh, teatud tegevused sellest programmist võiks viia, selles programmis võiks viia teksti lisast põhiosasse, olen päri, et haridus ja, ja mingite väärtuste eest seismine peaks olema osa nendest tegevustest, mis niimoodi üle viiakse. loomulikult ei saa me muuta meie institutsioonide pädevusjaotust, aga olen päri raportööriga, et me peaksime muutma pealkirja ja lisama sinna võrdõiguslikkuse, aitäh! aitäh! seoses õiguste ja väärtuste programmi ettepanekuga olen huviga jälginud arutelusid, sest me räägime siin sisuliselt demokraatia, võrdsuse ja vähemuste kaitsest. ning need on asjad, mis meile kõigile korda lähevad. mul on hea meel, et et niisuguse lühikese ajaga on koostatud ettepanek mis võimaldab aidata roomasid ühiskonda tuua. meil võib olla siin küll eriarvamusi teatud küsimustes raportööriga, aga mul on hea meel, et et siin üritatakse järgmises äh, rahastamiskava, järgmise rahastamiskava perioodil võidelda vihakõnega internetis. sest see puudutab ka ja see puudutab samuti ka vähemusi, näiteks puudega inimesi, erineva usutunnistusega inimesi ning äh, loomulikult tuleks siin puudutada ka laste õigusi puudega inimeste õiguste kõrval. aitäh! mõned märkused minu poolt ka. seoses äh, sellega, kui oluliseks ma pean seda ettepanekut me oleme praegu sisuliselt kriisiperioodil Euroopa Liidus, meil on populism, paremäärmuslus, vasakäärmuslus ja see äh, arvamus võiks aidata meil Euroopa Liidu tagasi tuua tema nii-öelda algväärtuste juurde, inimõigused sisuliselt. ja, ja aidata tuua inimesed tagasi meie arutelu keskpunkti. meie poliitiline ja majandusliit ei saa keskenduda ainult kaupade vabale liikumisele ja kapitali vaba liikumisele. me peame tagama ka Euroopa inimestele võimaluse vabalt liikuda, ükskõik mis riigist nad pärit on. praegu on Euroopa Liidus väga suur probleem ja see on praeguse kriisi tuuma, tuum. ja see, see on sisuliselt poliitikute äh, pealejäämine inimeste suhtes, inimõigused on muutunud otsekui keelatud viljaks, et osadele on need kättesaadavad, teistele mitte. ja sisuliselt kasutatakse neid, kasutavad neid ainult poliitikud oma juttudes. Äh, praktikas me neid rakenduvat Euroopa Liidu poliitikas ei näe. seetõttu on väga oluline, et kogu see väärtuste diskussioon ja inimõiguste diskussioon Euroopa Liidus saaks taaskord meile suunanäitajaks poliitika kujundamisel ja et sellest lähtuksid meie poliitikud, et, et see ei jääks tühjadeks sõnadeks, mis kõlavad kenasti, vaid muutuks ka tegudeks. aitäh! tänan! kuue poolt ei ole kedagi, siin EFTD poolt ei ole kedagi ega ENF-i poolt ei ole ka kedagi ja seetõttu luban raportööril proua Lämbertil asja kokku võtta. aitäh, esimees, ning tänan kolleege nende väga positiivse tagasiside eest. tundub, et meil õnnestub koostööd teha väga hästi, et oleks võimalik parandada seda, seda teksti. arvestan märkustega, mis on kõlanud vähemustega seoses ning Äh, selle olulisega seoses, mis puudutab jagatud väärtusi, sest oleme kõik ilmselt sellega päri. mis puudutab andmekaitset, siis siin samuti osaliselt äh, see, millega siin tegeletakse, on, on, on see, et inimesed mõistaksid, mis õigused neil on ning tööhõivekomisjonis me oleme näinud tegelikult, et sageli on see seotud andmekaitse probleemidega töökohtadel, sest inimestel äh, teinekord tekib olukord, et, eh, et neid jälgitakse, tegelikult see ei peaks nii olema, nii et et me vaatame andmekaitse sellist tõlgendust ka eh, töötajate seisukohast. nii et tänan kolleege ja ootan huviga muudatusettepanekuid. Euh, tänan neljakümne viiendal, neljakümne kuuekümnel nädalal tulevad variraportööride kohtumised, üheksateist, kakskümmend november tuleb hääletus ning juhtkomisjonis, liibekomisjonis tuleb hääletus kolmandal detsembril. meie järgmine koosolek toimub kaheksateistkümnendal oktoobril üheksast kaheteist kolmekümneni siinsamas Brüsselis ning äh, vabandan, et, äh, et kiirustasin teid tagant ja äh, ja vabandan tõlkide eest, et tõlgid pidid eh, veel eh, kiirema, eh, kiiremate kõnedega töötama, kui nad muidu oleksid seda teinud, tulenevalt sellest, et ma inimesi tagant kiirustasin. ja meeldivat lõunaaega kõigile!